Uh, welcome to the ITRE committee meeting. tere tulemast meie komisjoni koosolekule, kallid kolleegid, daamid ja härrad. tahaksin teile veel kord meelde tuletada, et mul on mõned erilised teadaanded, kallid sõbrad, daamid ja härrad, eriteadaanne toimub meie komisjoni täiendav koosolek. see koosolek on koos kultuurikomisjoniga kodukorra artik-, artikli viiskümmend viis alusel me koostame sama raportit äh, loomesektor ja meie raportööriks on härra Eeler. üheksandal mail kella seitsmest kella üheksani. ja tegemist on siis õhtuga, esmaspäeva õhtuga Strasbourgis. niisiis esmaspäev Strasbourg õhtul kella üheksast, äh, vabandust, kella seitsmest kella üheksani võtke see siis teadmiseks, tegemist on väga olulise teemaga. ja nüüd jõuame seitsmenda päevakorrapunkti juurde, tere tulemast kõigile, kes siin kohal on, me oleme jõudnud nüüd oma tänase koosoleku teise poolde ja oleme jõudnud seitsmenda päevakorrapunktini, milleks on uue energiaturu ülesehituse suunas me oleme saanud viissada üheksakümmend, sada viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, eh, vabandust, viissada üheksakümmend muudatusettepanekut ja see on siis parlamendi, parlamendipoolne panus siis komisjoni elektrituru uuendamise ettepanekule eh, komisjon peaks ettepaneku tegelema selle aasta lõpupoole, nii et, et praegu on eh, just paras aeg oma seisukohti tutvustada ja meie raportööriks on kolleeg Langen ja ta töötab praegu välja kompromissmuudatuse ettepanekuid, mida ta arutab variraportööridega järgmisel nädalal, nii palju kui mina tean. lugupeetud kolleeg, härra Werner Langen. annaksin teile nüüd sõna, et te saaksite meile selle teema sisse juhatada. aitäh, lugupeetud esimees Te juba äh, rääkisite, kui palju neid muudatusettepanekuid on. Äh, kahekümne esimene märts oli muudatuste esitamise tähtaeg, äh, viissada üheksakümmend muudatusettepanekut ja kolmekümnendal märtsil saadeti siis nõndanimetatud kõikehõlmav versioon välja Inglisekeelne versioon jõudis kohale kaheteistkümnendal aprillil, kolmeteistkümnendal aprillil saksakeelne ja eh, nüüd on kõikides keeltes eh, need versioonid olemas, nii et, et me saame nüüd sellest teemast tõesti kõnelda eh, viissada üheksakümmend muudatusettepanekut, nende puhul on sellised muudatusettepanekud, mis on seotud lihtsalt keeleliste pisiasjadega, detailidega nii et, et sisuliselt need muudatusettepanekud midagi ei muuda ja küsimus on lihtsalt, kuidas selliseid stiililisi muudatusi sisse panna, mis tegelikult sisuliselt mitte midagi ei muuda, aga ma arvan, et see ei ole väga suur probleem. Äh, on ka äh, äh, selliseid probleeme tõlgetega saksa keelest inglise keelde, siin on probleeme sõnastusega, tooksin siin ühe näite Äh, näiteks ülekandevõrgu ettevõtjad on saanud jaotusvõrgu ettevõtjad ja neutraalsed turus, äh, turul olitegijatest on saanud turupioneerid, nii et, et äh, siin on erinevates keeleversioonides erinevaid ja tööstuskomisjonis on ka eelmisel ametiajal juba selliseid erinevaid versioone olnud ja me oleme seetõttu üksteisest mööda rääkinud. Äh, peatuksin lühidalt olulisematel teemadel. kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et loomulikult me töötame välja kompromisse, aga kompromisse saame esitada alles siis, kui esimene arutelu muudatusettepanekute üle siin parlamendis on aset leidnud Äh, vastuolulisi muudatusettepanekuid on meil järgmistel teemadel. kõigepealt võimsusmehhanismid, mina ise suhtuksin pigem kriitiliselt nendele võimsuse meha-, või nendesse võimsuse mehhanismidesse, need moonutavad konkurentsi, need kahjustavad piiriülest energiaga kauplemist ja sellist seisukohta jagavad ka paljud kolleegid, paljud kolleegid jagavad seda hinnangut Äh, mõned muudatusettepanekud aga ka toetavad neid võimsusmehhanisme. kolleeg Perez, proua Niibler, proua Vodafõi, Martin, nemad on neid ettepanekuid toetanud, nii et seda küsimust peame me veel arutama äh, täpsemalt, kuidas riiklikul, regionaalsel ja piiriülesel tasandil tuleks tegutseda. kõige olulisem on ikkagi see, et komisjon selles küsimuses äh, Äh, on avalikustanud töödokumendi. me, ma nägin seda eile, seda dokumenti ning äh, aasta lõpuks on ette nähtud siis lõpliku hinnangu andmine sellele küsimusele. Äh, see vahearuanne võimsusmehhanismide kohta võib meile pakkuda ka kompromissideks head alust, sellepärast et meil on palju muudatusettepanekuid proua Wernerilt, Griffinilt, Bensonilt, Fernandolt ja teistelt ja äh, selle kohaselt äh, peavad need äh, võimsusmehhanismid läbima Euroopa Liidu alase analüüsi, et need ei ohustaks varustuskindlust ja me, need mehhanismid peavad olema turupõhised äh, ja kõikidele sisemaistele ja välismaistele äh, energiapakkujatele peab olema juurdepääs võrgu, võrkudele, nii et siin me suudame ilmselt kompromissi leida äh, teiseks fikseeritud hindade või reguleeritud hindade ärakaotamine Äh, selle, selleks, et need äh, hinnasignaalid tõesti saadaks investoritele õigeid signaale, äh, reguleeritud hinnad ja ka muud sellised mehhanismid tuleks siis keskpikas perspektiivis ära kaotada, sellist lähenemist paljud kolleegid jagavad, peaaegu kõik fraktsioonid isegi kolleeg Turmes on selle poolt, samuti meie komisjoni esimees härra Puusek ja teised ja paljud-paljud teised veel kolleegid äh, viitavad ka sellele, et niimoodi tasakaalustatakse raskesti hinnatavaid riske, see on loomulikult äh, oluline teema ja võib-olla peaksin enne läbi viima pilootprojekte. Äh, selleks lõppkokkuvõttes peaks ette nägema korrapärast hindamist ja reguleerimist ja me peaksime vaatama ka, et need tippkoormused eh, hulgiturul ei hakkaks tarbijaid, tarbijate huve kahjustama nii me peame need eh, tippkoormused eh, tõesti kuidagi paika panema, et ma ei tea, kuidas see, need kõrged energiakulud, mis teatud aegadel on energiaturul, et need ei mõjutaks tarbijaid negatiivselt, aga siin on meil vaja veel asju arutada kolmas teema on taastuvenergiaallikad. meie siin parlamendil oleme üksmeelel, et need peab pikemas perspektiivis võrkudesse integreerima Eh, siin ei ole mingeid eh, korrigeerivaid ettepanekuid selle eesmärgi suhtes, keegi ei sea taastuvenergiaallikate kasutusele võtmist eh, kahe, kaht-, kahtluse alla, kakskümmend seitse protsenti peaks juba nende osakaal olema, aga nende pikaajaline toetamine, rahaline toetamine on midagi, mida ei saa lubada, sest et see mõjutab turule antavaid hinnasignaale ja äh, mõnedes riikides, näiteks nagu minu kodumaal, äh, on äh, tegelikult juba täna taastuvenergiaallikatest võimalik energiat toota üsna madala hinnaga Äh, siis veel need äh, tarne-eelised, liikmesriikide toetused, äh, riigihanked, konkur-, konkurentsi, kõik see on samuti oluline ning taastuvenergiaallikate turul integreerimine vajab suuremat tähelepanu Äh, sest ainult äh, siis saab turg korralikult äh, toimida. meil on terve rida muudatusettepanekuid selle kohta tervelt realt kolleegidelt ja siin tahaksin viidata ka nendele muudatusettepanekutele, mis puudutavad komisjoni direktiivi mis puudutab siis taastuvenergia tootjaid ja esimees katkestab raportööri. Te olete juba seitse minutit kõnelnud ma olen ainult kolm punkti jõudnud ära käsitleda või, või kolm punkti on mul veel jäänud, ütleb härra Langen. võib-olla koosoleku lõpus. aga tehke siis tõesti väga lühidalt ja, ja ütleb härra Langen. E, siis e, järgmine e, see, et liikmesriigid ise vastutavad oma energiaallikate kombinatsiooni eest, ma arvan, et Äh, kõikidel energiaallikatel peaks energia tootmises oma koht olema ja liikmesriigid ise otsustavad, milliseid allikaid kasutama ja siin äh, kõik energialiigid peavad olema lubatud, siis veel jaotusvõrgu ettevõtjate roll, siin on äh, punkti kakskümmend üheksa kohta väga palju muudatusettepanekuid, kõikidest ma aru ei saa ja küsimus käib just sellest, kuidas andmetega ümber käia ja siis veel Atseri roll, mul on väga hea meel selle üle, et enamik kolleege jagab minu seisukohta, et äh, Atser peaks tulevikus ka süsteemide ja regionaalse koostöö eest rohkem vastutama ja et tal oleks vaja ka vajalikke vahendeid, aga ta ei peaks teostama üle kontrolli kogu Euroopa energiaturu üle äh,. aitäh, lugupeetud esimees aitäh selle väga laialdase ja põhjaliku ülevaate eest ning meie järgmine kõneleja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel on kolleeg Sanu Naato. aitäh Ait,. aitäh. nagu juba öeldud, tegemist on tõesti väga suure ettevõtmisega ja sellele viitab ka suur muudatusettepanekute arv Äh, kõigepealt selle teatise üldine raamistik, mille, äh, see on see, millest tahaksin rääkida. Äh, ma arvan, et siin on vaja natukene rohkem selgust. energiapoliitika ja kliimapoliitika on üksteisest tihedalt sõltuvad ja on seda ka edaspidi energiavaldkonnas ei ole mitte ühtegi teemat, mis ei mõjuta negatiivselt või positiivselt kliimat ja vastupidi mis puudutab nüüd raportööri ettepanekut, siis äh, energia ja kliima sidususe kohta ei tule piisavalt selgelt välja. ning äh, kui vaadata äh, reguleerivat ja õigusloome poolt, siis siin ei arvestata piisavalt seda asja, näiteks ettepanek kakskümmend kaks ja ka paljude fraktsioonide muudatusettepanekud on juhtinud tähelepanu sellele puudujäägile. Äh, nüüd äh, energiaülekande kulud, see sõltub sellest, millisest riigist me räägime ja see on siin äh, tõeliseks probleemiks, probleemiks mis on tõesti käega katsutav ja me peaksime sellega tegelema läbi Euroopa Liidu seaduste aga me ei tohi ära unustada, et energia ja kliima käivad käsikäes. nüüd veel taastuvenergiaallikad ja sellega seonduvad muud, nendega seonduvad muudatusettepanekud. mina ja paljud teised kolleegid on välja pakkunud mitte ideoloogilise lähenemise taastuvenergiaallikatele meil ei ole äh, äh, ka sellist ühtset lähenemist äh, taastuvenergia allikatele. Eh, me peame vaatama, millisesse arengufaasi need eh, allikad on jõudnud ja kas nad suudavad olla konkurentsivõimelised. tooksin ühe näite näiteks. Eh, rannikulähedase tuuleenergia kasutamine või päikesepaneelid, fotoelektroonik. ei ole ju mingit põhjust, miks me ei võiks neid ka avamere, miks me ei võiks kasutada ka avamere tuuleenergiat. kuigi siin on tootmises pikka aega kasutatud toetusi niisiis äh, suhtumine rannikulähedasse ja avamere tuuleenergiasse on olnud väga erinev ja me ei saa neid lihtsalt kõiki vahet tegemata hakata subsideerima, kõik sõltub sellest, äh, kuivõrd küpses arengufaasis nad juba on. toetuste teema on muidugi väga tundlik teema ning äh, siin on väga palju asju, millel on energiavarustuskindluse seisukohalt oluline tähtsus me võime äh, vaadata ju seda raamistikku, mis meil praegu on, on selge, et me ei suuda asendada kõikide liikmesriikide süsteeme ja mehhanisme, aga teatud ühisosa peab olema ja selles osas olen ma raportööriga nõus. näiteks praegused riikide võimsusmehhanismid ja erinevad vormid, mis neil on, see ei ole enam kooskõlas Euroopa turuvajadustega, sest Euroopa turg muutub järjest integreeritumaks ning võib juhtuda, et piiriülestel riiki, regioonidel äh, on juurdepääs varuenergiale ja äärealadel jällegi äh, inimesed äh, ülekoormuse kriisitingimustes jällegi ei, ei saa vajalikku energiat ja veel üks asi, mida tahaksin mainida, me peame pöörama tähelepanu salvestamisele ja siin on jällegi selle kohta meil väga palju muudatusettepanekuid, meil peab olema sihipärasem lähenemine ka eh, nõudlusele ja pakkumisele ning eh, me peaksime vaatama ka eh, tõsiselt energiavaesuse küsimust, sest et see teema väärib samuti tähelepanu. aitäh ja nüüd saab Alde nimel sõna härra Telitška, aitäh, esimees mul on nüüd kaks valikuvõimalust, mida teha. Äh, üks asi, äh, ALDE muudatusettepanekuid üksikasjalikult kommenteerida, aga ma arvan, et need muudatusettepanekud on kõigile teada ja seega jätan selle etapi vahele ja keskendun võib-olla põhimõttelisematele asjadele. mõnes mõttes kordan seda, mida ma olen öelnud. Ehm, meil ei ole praegu äh, väga selgeid etalone Euroopa Liidus, pilt on moonutatud ning ma arvan, et Äh, uue energiaturu ülesehituse eesmärk peab olema ühtne. me oleme täna olukorras, äh, mis ei ole eriti äh, motiveeriv, see ei motiveeri jõujaamadesse, mis kasutavad uusi energiaallikaid lihtsalt rahalisest aspektist praegu mingeid stiimuleid ei ole. ja selles mõttes ma tervitan härra Langeni raportit ja suures osas olen ma selle raporti seisukohtadega nõus. Äh, paljud muudatusettepanekud, mis ma oma kolleegidega olen esitanud, üritavad lihtsalt asju täpsustada, äh, täita teatud lünki, aga üldine lähenemine ja filosoofia ja rõhuasetus äh, on suures osas ühine, sest et ja ma loodan, et ka lõpptulemus jääb selliseks ja nüüd äh, Äh, peatuksin äh, lühidalt äh, sellele, mida härra Langen ütles just. võimsusmehhanismid, me oleme oma muudatusettepanekutes seda teemat käsitlenud ja ma pean ütlema, et on liikmesriike, millel on teatud eripära ning ma ütlesin, neil on, nad kasutavad neid viimase häda korral ja teatud Eh, perioodi jooksul tõesti võib võimsusmehhanismidel olla oma osa, nii et, et mm, ma ei oleks väga rangelt nende vastu, aga jagan raportööri põhilähenemist. reguleeritud hinnad, eh, on selge, et eh, meil ei ole, meil ei ole piisavalt turusignaale ja see on hädavajalik. taastuvenergia koha pealt toetan neid, kes ütlevad, et taastuvenergiaallikad mängivad eelseisvatel aastatel kindlasti olulist rolli, aga nad tuleb ka elektrituru, energiaturule täielikult integreerida ja mis puudutab energiaallikate kombinatsiooni, siis ma arvan, et see tasakaal, mis raporti eelnõus on saavutatud, on õige ma arvan, et me peaksime eh, keskenduma nendele teemadele, mis tõesti aitavad uut turu ülesehitust Äh, edendada ja ei lõhesta meid. Atseri küsimuses üritaksin leida tasakaalustatud lähenemist. me ei tohiks üritada Atserile anda ülesandeid, mida ta ei suuda täita, nii et, et me peame leidma õige tasakaalu lõpetuseks, härra esimees, arvan ma, et see esialgne raporti tekst on niivõrd hea, et siia ei peaks küll äh, vii-, üle viiesaja muudatusettepaneku esitama, me siin tõesti mängime tulega. Äh, mõned muudatusettepanekud lähevad soovitule hoopis vastupidises suunas ja tegelikult ei äh, aita taastada usku turgu ja muutustest jagu saada. sellele tahtsin tähelepanu juhtida ning nagu ma ütlesin, meie muudatusettepanekutel ma ei peatu, sest sellega on meil võimalik tegeleda variraportööride kohtumisel. aitäh, kolleeg! härra Turmes, Roheliste variraportöör. aitäh! kõigepealt mulle tundub, et see esialgne raport on väga heaks aluseks. mind ka üllatas, et neid muudatusettepanekuid oli nii palju. aga hea uudis on see, et paljud muudatusettepanekud keskenduvad selle raporti teatud osadele. nii et, et ma arvan, et meil õnnestub tõesti kokku panna selline raport, mis jääb loetavaks härra Teritškal on õigus. meil on suured äh, turutõrked äh, ja irooniline on see, et miks me arvame, et energiahinnad peavad olema nii kõrged. kas sellepärast, et meil ei ole piisavalt tootmisvõimsusi Euroopas? Äh, me oleme, meil on sada viiskümmend muudatusettepanekut, mis loo-, Äh, nõuavad uut tootmisvõimsust turul, kus meil on tohutu ülevõimsus. me peame vaatama äh, hindu, äh, hinnad lähevad alla sellepärast, et meil on just liigset tootmisvõimsust liiga palju ja kui me vaatame neid võimsusmakseid, siis vaadake konkurentsi peadirektoraadi raporteid. ma arvan, et me peaksime siin asja palju lõdvemalt võtma teiseks, asi puudutab paindlikkust. uus turg peab olema paindlikum ja seetõttu on, meil on palju muudatusettepanekuid paku-, nõudluse poole äh, juhtimiseks ja selles, see on kõigile kasulik, see on kasulik ettevõtetele ja teistele, võib-olla mitte kohe, aga aastate jooksul. varustuskindlus. ma arvan, et Äh, siin ei tohiks pidada ideoloogilisi arutelusid. Äh, ei saa olla niimoodi, et kas kõik on äh, Euroopa tasandil või kõik on riiklikul tasandil. mina usun regionaalsesse koostöösse ning teiste raportite puhul me oleme saavutanud häid kompromisse, kus me oleme öelnud, et kõik on huvitatud regionaalsest koostööst ma arvan, et ka varustuskindluse vallas me saame seda teha Äh, mis puudutab äh, ülekandevõrgu ja jaotusvõrgu ettevõtjate eraldamisest ja probleem on, et äh, suurem osa võrkudest kuulub ainult kümnele protsendile ettevõttele. kuidas sellele läheneda, seda ei ole meil täna aega arutada. aga üks asi, on, et meil on võib-olla natukene palju ideoloogiat härra Langeri raportis, Werner. kuidas need arutelud Saksamaal käivad, Äh, aato-, äh, tuumaenergia toetused, kas teil on tõesti selleks raha? Äh, miljardeid on selleks, et kivisöel põhinevat tootmist toetada, komisjon on tuumaenergiale ja söepõhisele energiatootmisele toe, toetusi hindavad ja sina oled nüüd selle, sa oled selle poolt, et sada, sada eurot läheb megavatt-tonni energia tootmiseks nendest energiaallikatest ja taastuvenergiale seitsmekümne protsendi, seitsmekümne eurose toetuse andmise vastu oled või? aitäh. aitäh. proua Ernst on järgmine ja tema võtab sõna kuue fraktsiooni nimel, aitäh ma arvan, et selle raporti puhul peame äh, rahulikult mõtlema, mida me tegelikult tahame, äh, mida me selle uue turus üle, turu ülesehitusega tahame ja äh, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et me tahame edendada taastuvenergiaallikaid, see on hea, aga me peame mõtlema ka kliimaeesmärkidele ja sellel on kõikidel ju ka tagajärjed. me peame mõtlema nendele võimsusmehhanismidele, mis liikmesriikides on Äh, me, meil tekib äh, nende kõikide asjade ühtesobitamisega palju probleeme. mina leian, et võimsuste mehhanism on hädavajalik. Äh, jah, sellesse suhtutakse siin skeptiliselt niisiis ma arvan, ma arvan, et need liikmesriigid, kus sellised mehhanismid on, me peame nõustma, nõudma nendelt liikmesriikidelt selliste mehhanismide kasutamise lõpetamist Äh, sellepärast et äh, me peaksime mõtlema ka äh, sellele, kuidas edendab see taastuvenergiaallikate kasutusele võtmist, maailmas on erinevaid mudeleid. Ähm, ähm, see on ju selge, et me peame taastuvenergiaallikad kasutusele võtma, energiaallikate kombinatsioon, jah, seda reguleeritakse liikmesriikide tasandil, sellest me saame samuti aru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 ei leia, et me peaksime taastuvenergiaallikate võrku integreerimiseks mingimaid suuremaid toe, toetusi maksma, sellepärast et ärgem unustagem ka tuumaenergiat, samuti vähese CO2 heitega fossiilseid kütuseid, reguleeritud hinnad ja jällegi toetused, nende kaotamine Äh, siin äh, tahaksin äh, ma viidata sellele, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viiskümmend üheksa koma kaks miljonit eurot läks naftagaasi toetuseks ja, ja see, need arvud ei tule mitte meie fraktsiooni raportist, niisiis Äh, kui sellised toetused, äh, senikaua kui sellised äh, toetused eksisteerivad traditsioonilistele energiaallikatele, siis ei saa rääkida küll taastuvenergiaallikate toetamise lõpetamisest. riigiabi suunised on midagi, mille osas tuleks natuke järele mõelda, siin võivad tekkida probleemid. mul on ka raportöörile küsimus, mis puudutab kahekümne kolmandat punkti võib-olla te võiksite mulle selgitada, ma ei saanud päris hästi aru, äh, kuidas on äh, nende trahvidega lugu. ja siis veel kakskümmend viis Äh, see puudutab siin tuumaenergiat, siin tahaksin ka selgitust ja viimaks tarbijakaitse. tarbijakaitset tuleb tugevdada, äh, nutikad arus, arvestid on midagi, äh, mis saavad energiasäästu edendada, aga meil on vaja selgeid reegleid, meil on vaja uut põhimäärust selleks, aitäh. aitäh. kolleeg Tamburano, kes on nüüd EFTD fraktsiooni variraportöör aitäh! ka mina tahaksin tänada meie raportööri härra Langenit. selle äh, raporti koostamine oli tõesti üsna raske ülesanne. ma arvan, et energiaturu ümberkujundamine on äärmiselt vajalik. Äh, raske on leida teemat, mis on meie jaoks olulisem kui energiaturg, energialiit ja energia on Äh, tõesti midagi, mis võiks Euroopa Liitu siduda. energia on see äh, jõud, mis meie majandust edasi viib niisiis äh, just majanduse kontekstis on energial eriline tähtsus ja loomulikult me ei saa turge eirata, aga on väga palju erinevaid viise, kuidas sellele kõigele läheneda. me räägime võrdsusest, läbipaistvusest, tagatisest, mida avaliku sektori asutused annavad ja oleme igasuguste moonutuste vastu, kus eh, mõned eh, suured eh, tootjad lihtsalt olukorda moonutavad ja piiravad ettevõtete tegutsemisvõimalusi. kui asjad peavad olema vabad, siis olgu nad vabad. energiaturg on vajalik selleks, et meil toimuks vajalik üleminek uutele energiaallikatele. Äh, me peame loobuma kivisöest, tuumaenergiast, äh, see on vajalik selleks, et me oma strateegilised eesmärgid saavutaksime ja need lähevad palju kaugemale energiast äh, me räägime kliimast, geostrateegilisest stabiilsusest Äh, uued energiaallikad peavad olema selle ülemineku keskmes, me peame kasutama selliseid turumehhanisme, mis võimaldavad äh, taastuvenergiaallikaid kõige paremini ära tasu-, kasutada. meil peaks olema täpne äh, hinnang, mis arvestab ka sotsiaalsete ja keskkonnamõjudega, sellepärast et muidu meil ei ole tõeliselt vaba turgu. me peame Äh, väga su-, ettevaatlikult suhtuma ka võimsusmehhanismidesse. Need mehhanismid äh, peavad äh, olema kooskõlas energiaallikate, uutele energiaallikatele ülemineku eesmärgiga ja meil on vaja suuremat integratsiooni erinevate liikmesriikide vahel ja lõpetuseks on meil vaja tõesti toimivat süsteemi, sellist, mis ei ole ajendatud ainult turujõududest, sellepärast et turg peab siiski teenima kodanike huve, ärgem lähenegem asjale ideoloogiliselt. me ei saa lasta ainult turul to toimida, aga me ei tohi turgu ka eirata, tarbijad on samuti olulised. aga me peame arvestama nii tarbijate kui tootjatega ja see, seetõttu tahaksin seda veel kord väga tugevalt rõhutada, me peame seda tunnistama ja meil on vaja Äh, toetada nii tootjaid kui tarbijaid. ja äh, äh, me saame energiaallikate muuta siis, kui me mõjutame iga inimese käitumist. sest et muidu tekib meil selline süsiniku mulli oht ning äh, ma arvan, et ka komisjoni roll siin peaks olema äärmiselt oluline. komisjon on ju aluslepingute valvur ning vastu-, vastutab äh, selle eest, et reeglitest kinni peetakse. aitäh ja nüüd saab sõna Barbara Kappel ENF-i nimel. aitäh, lugupeetud esimees. see raport räägib uuest energiaturu ülesehitusest Euroopa jaoks ja tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest aga eh, viissada üheksakümmend muudatusettepanekut on palju, kuigi need on, paljud nendest on keelelised. ma loodan, et need muudatusettepanekud näitavad ka huvi selle teema vastu. Eh, ma tahaksin eh, mõningatel põhilistel asjadel väikene, äh, meil on kõigile turuosalistele vaja võrdseid reegleid, kõik, kõikjal Euroopa turul, ühtsed äh, turureeglid äh, on vajalikud selleks, et saavutada tasakaalustatud energiatootmist ja nõnda edasi ja ei tohi tähelepanu pöörata ainult suurtele ettevõtetele, vaid ka väiksematele. teiseks Äh, varustuskindlust on vaja tugevdada ning esiplaanile tõtta äh, äh, ning taastuvenergiaallikaid. me peame vältima igasuguseid lühiseid ja energiavarustuse häireid ja selleks on meil tegelikult vaja võimsusmehhanisme ja kolmandas reeglite ettekirjutamine võrguettevõtjatele, ähm, äh, see on samuti oluline, aga siin on vaja läbipaistvust, äh, kui me hakkame näiteks hinnatsoone paika panema. ja tahaksin rõhutada veel mõningaid aspekte, äh, näiteks kulude tasakaalustamine, traditsioonilised jõujaamad, süsteemsed stiimulid, mis puudutab reegleid, siis energiaturul meil on vaja ser-, selget õigusraami, mis tagab äh, varustuskindluse ja võrdsuse kõikidele turul olijatele, meil on vaja läbipaistvust äh, ja meil on vaja er äh, eraldamist, kui sellel on negatiivne mõju, võrdsed tingimused ja samuti piiriüleselt reguleeritud turud, mis puudutab nüüd ülekoormusega toimetulemist Äh, siis äh, siin oleks ka mõistlik mingite elektrooniliste platvormide väljatöötamine, mis puudutab nüüd paindlikkust, turgude avamine taastuvenergiaallikatele äh, ning uute teenuste pakkumine. ma arvan, et seda kõike peaks natukene rohkem kontrollima ja veel üks oluline punkt, mille kohta oleme esitanud Äh, muudatusettepanekuid, need on need, äh, see turupõhine lähenemine, see on äärmiselt oluline selleks, et äh, leibkondade ja tööstusettevõtete kulud, kulusid vähendada ja ka regionaalne lähenemine on äärmiselt oluline Euroopa Liidu energia siseturul. me teame, et invest-, investeeringud on äärmiselt vajalikud selleks, et heitmete hulka vähendada ja var-, varustuskindlust suurendada. Need investeeringud aga peavad olema olema turupõhised eh, ja selleks on vaja leida innovatiivseid lahendusi ja tuleb vältida reguleer-, eh, reeglite osas ebakindlust ja ei tohi eh, liigselt sekkuda. samuti tuleb toetuste maksmine lõpetada ning võimsusmehhanismide koha pealt tahaksin ühineda raportööriga. siin võiks komisjoni praegune välja pakutud ettepanek tõesti olla selleks lahenduseks, mis võimaldab head kompromissi, aitäh! härra Blanco Lopes. suur tänu, härra esimees. arvestades, kui palju muudatusettepanekuid, siis on, tundub olevat väga suur huvi selle teema vastu. siin on võetud uus lähenemine ja sellest tuleks eriti rääkida just energia hinna ning investeeringute kontekstis. nagu ma varemalt juba ka öelnud olen, siis minu arvates on selle uue energiaturu korralduse aluseks energiatõhususe suurendamine ning nõudluse parem haldamine ja energiaressursside optimaalne kasutamine, sealhulgas taastuvenergia kasutamine ning kodanike toodetud energia kasutamine. nõutakse nutikate võrkude väljaehitamist ning ühenduste väljaehitamist siseturul. energialiit tähendab seda, et meil on Euroopa Liidu tasandil äh, täielikult ühenduses olev energia elektriturg, mille kaudu on võimalik pakkuda elektrit igal pool ning soodsa hinnaga. ja meie eesmärgiks ongi kõik need eesmärgid saavutada, tänan. suur aitäh ja härra Kambus, palun. siis, gracias, presidente. suur aitäh, härra esimees minu kolleegi Pilar del Castillo nimel, kes ei saa täna arutelul osaleda, tahaksin teha mõningad märkused energiaturu uue korralduse kohta kõigepealt tuleb ümber teha elektriturg nii, et energia tootmises järjest vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid, samas tagades varustuskindluse. teiseks eesmärgiks on avada nii kõik erineva taseme turud tootjatele ja pakkuda inimestele võimalus ise valida, millist tariifi nad eelistavad siin rõhutatakse ettepanekutes nelja erinevat aspekti. kõigepealt tihedam koostöö liikmesriikide vahel, lähtudes loomulikult iga liikmesriigi pädevusest valida oma energiamiks ise. siin on muuhulgas muudatusettepanek seitsekümmend kolm, teiseks taastuvenergia osakaalu suurendamine ning suurul, suurem turule suunatus, siin on muudatusettepanek kuusteist ja nelisada kuusteist. edasi muudatusettepanek sada üheksateist ja kolmsada kakskümmend kaheksa ühendused ning viimaseks nutikate võrkude väljaehitamine, mis võimaldab tarbijal ja tarbijal ehk tootjal siis osaleda turul aktiivsemalt ehk muudatusettepanek number kakssada viiskümmend üheksa, tänan. suur aitäh teile! proua Griffin. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, me peame energiaturu korralduse siduma ka tarbija küsimusega, mille üle me hääletame homme kell kümme. hästi toimiv energiaturg peaks tagama madalamad hinnad tarbijatele ja Flavio ka rääkis just nimelt selleks ja samal ajal veel ka meie kliimaeesmärkidest ning äh, varustuskindluse tagamisest. me peame andma energiatarbijatele e, osaleda, e, võimalus osaleda turul, me peame paremini kasutama siin taastuvenergiaid turul ja kui mõlemad reformid ellu rakendatakse, siis e, võimsusmehhanismide mõju ei tohiks olla Eh, kuidagi negatiivne, nagu Flavio ütles, eh, siis tuleb kindlasti tegeleda ka energia talletamisega, raportis eh, tuleb tagada see, et ka ATSE vajadused on siin täielikult tagatud uh,. Thank you very much. On behalf of the European Commission. suur aitäh ja komisjoni nimel energiaabdirektoraadist härra Oliver Koch, palun Thank you, Mr. Chairman. aitäh, härra esimees. mis äh, meisse puutub, siis äh, meil, me olime üldiselt rahul raporti üldpõhimõtetega see näitab, et viimastel aastatel oleme suutnud lahendada mitmed tüliküsimused, vaidlusküsimused ning turu toimimisele rõhutamine ning turu säilitamisele rõhu panemine on väga oluline. hoolimata sellest, et üksikasjade osas võib olla lahkarvamusi parlament võib olla selles küsimuses äh, oluliseks suunaandjaks, äh, juhtides tähelepanu sellele, et meil ei ole vaja taasnatsionaliseeritud reguleeritud energiaturumudelit. see on meie esimene üldine tähelepanek äh, selle raporti projektiga seoses, mis aga puudutab konkreetseid äh, küsimusi raportis, siis me ei ole lõppversioonidega veel tuttavad. oleme täielikult nõus, et eelkõnelejate poolt äh, tõstatatud teemad äh, on teemad, millele tasub tähelepanu pöörata ka meie arvates ning mis võivad tekitada vaidlusi, millisel määral on võimsuse turg Äh, turu roll oluline, kas meil on vaja rohkem äh, piirkondlikku koostööd, kuidas leida õige tasakaal piirkondlike turgude ning piirkondliku koostöö ühitamisega võrguettevõtete vahel, samal ajal kui äh, liikmesriikidele jäävad liikmeriik, liikmesriikide pädevused ning vastutused jaotusvõrkude julgeoleku ja nii edasi küsimustes. me toetame dokumenti sellisel kujul, nagu see on ning äh, toetame seda algatust. härra Karinš, tehke lühidalt, palun. teen tõesti lühidalt äh, Claude juba võttis sõna ja, ja väga paljud meist siin komisjonis suhtusid sellesse teemasse ideoloogiliselt, meil on oma ideoloogilised ettekujutused selle kohta, milline maailm peaks välja nägema, kes tahab taastuvenergiat, kes tahab tuumaenergiat, kes leiab, et tuumaenergia on kõige kurja juur. aga me räägime tegelikult sellest, kuidas luua sellist turumehhanismi, mis saadaks õige sõnumi õigetele investoritele ning õigetele investeeringutele. me tahame ju tegelikult kõike, me tahame puhast õhku, äh, odavat elektrit, tahame õigeid investeeringuid õigel ajal. ja siin tekib oht, et poliitikutena arvame me, et me saame õigeid investeerimisotsuseid õigusloome kaudu äh, luua aga tegelikult me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, turg elektriturg äh, jalule saada. meil on endiselt riiklikud turud, meil on võimsuse probleem, kuidas see võimsuse turg paika saada ning äh, siis see suur väljakutse, mis seisneb olemasolevate taastuva, äh, e-, taastuva allikate võrku integreerimisega päike kord paistab, kord ei paista, tuul kord puhub, kord ei puhu, äh, sellele probleemile tuleb leida lahendus, me ei peaksime, me ei peaks mõtlema ainult ideoloogiliselt allika küsimustele, vaid peaksime mõtlema selle peale, kuidas see elektriturg äh, toimima saada. suur aitäh, härra Langen! saate otsad kokku võtta raportöörina. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada positiivse hinnangu eest sellele raportile, tahaksin kõiki kolleege tänada, kes järgisid minu põhilähenemist, kes minuga nõus olid ning samuti tahaksin tänada komisjoni esindajad, peatuksin mõningatel punktidel. härra Saramato ütles, et me peaksime rohkem äh, siduma omavahel ener-, äh, kliima- ja energiapoliitikat. loomulikult need äh, kaks asja on väga olulised ja väga oluline on, et ka elektrituru ülesehitus järgiks kliima vallas seatud eesmärke. aga me peame pöörama tähelepanu ka hindade ja kvaliteedi suhetele ja töökohtadele ja ma arvan, et kõiki teemasid ei ole sellises raportis lihtsalt võimalik käsitleda ja äh, seetõttu ma siin ei ole ka seda teinud ja mina olen selle, selle, sellel seisukohal, et äh, et me ei tohiks ideoloogiliselt hinnata taastuvenergia allikaid. Äh, ja ma arvan, et kui siin rakendada turukriteeriumeid, siis me näeme kohe, et tuuleenergia on juba ammugi konkurentsivõimeline ja ei vaja mitte mingisuguseid toetusi Äh, avamere äh, rajatised äh, on veel osaliselt arengujärgus, aga näiteks Taanis on nad juba väga kaugele arenenud ning me peaksime loomulikult vaatama, mida energiavaestega teha inimestega, kes energiat endale lubada ei saa. olen selles osas sotsiaaldemokraadist kolleegiga nõus, aga siin on ka äh, Äh, teisi asju, mida tuleb äh, kaasata, nagu näiteks liikmesriikide vastutus energiaallika liikide valiku eest. olen tänulik äh, ALDE fraktsiooni kolleegidele, kes väljendus üsna kriitiliselt või, võimsusmehhanismide osas ja isegi kolleeg Turmesiga, kellega ma esimese kliimapaketi üle väga ägedalt vaidlesin kui räägiti äh, kahe tuhande kümnendal aastal uuest kliimapaketiga, siis oli see asi kõik ennast ära tasunud juba äh, ning äh, Claude, ma võin sulle ainult öelda, et mina olen otsustavalt igasuguste tuumarajatiste toetamise vastu, näiteks Suurbritannias kolmkümmend aastat on Euroopa Komisjon toetanud seda neljasaja megavatist jõujaama ja selleks on, äh, selleks on kulutatud kolmekümne aastaga ligemale miljard eurot, mina olen selliste asjade vastu äh, ja äh, ma loodan, et sotsiaaldemokraadist konkurentsivolinik, ma lootsin, et Almunia sellega tegeleb, aga seda ei juhtunud. mis proua Ensti puudutab, härra Turmes kahjuks räägib ilma mikrofonita Äh, aga ah jaa, muide oli tollal konkurentsivolinik ja mis puudutab äh, proua Ensti äh, öeldud nafta, gaas, söösin neli koma viis miljonit toetusteks Saksamaal, see on selline hinnang, mis ei ole kooskõlas kõikide ametkondade hinnangutega. ainult kaks koma üheksa miljonit sealt on otsesed toetused Äh, niisiis äh, ülejäänud summad äh, on mõeldud kliimakahjude, keskkonnakahjude hüvitamiseks, mis tuleb samuti arvesse võtta. ja mis kolleegi Turmese öeldud puudutab tuumaenergia kulu ja selle tootmine kulukus Saksamaal, meil praegu on läbirääkimised käimas selles suunas ja ma arvan, et Äh, me peame ettevõtetelt äh, ligemale kakskümmend miljonit eurot tagasi nõudma nii et, et äh, me ei tohi siin ideoloogiat asjasse segada ja veel üks muudatusettepanek. hästi, see on tõesti viimane muudatusettepanek, millest te rääkida saate, ütleb esimees Äh, tahaksin tänada kõiki äh, kolleege ning ma üritan kompromissmuudatusettepanekute läbi äh, võimalikult paljude asjadega arvestada, kõik loomulikult ei ole võimalik aga ma loodan, et kõik on koostöövalmis, meil siin väga suuri eriarvamusi ei ole, ma arvan, et me suudame lõpuks saavutada kokkuleppe. jah, kõik variraportöör ning kõik äh, variraportöörid ja raportöörid, ma olen, me äh, tunneme suurt huvi teie arutelude vastu, kes on ilmselgelt teie arutelud kujunevad meeli köitvateks, hääletame kahekümne neljandal mail ITRES. pidage seda meeles, äh, kuu aega on jäänud siis umbes. aega ei ole eriti palju kompromisside koostamiseks me teame väga hästi, et aeg on napp ja nüüd siis päevakorrapunkt number kaheksa, energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne. taas kord väga tähtis raport. üksteise järel tulevad need tähtsad raportid meil. raportööriks on Markus Piiper, kolmsada kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut. ja me räägime siin energiatõhususe direktiivist, parlamendi hinnangust selle direktiivi rakendamisele, energiatõhususe direktiiv on äh, number üks meie prioriteetide seas ning väga tähtis direktiiv, seega. okei okay,, sorry um,. Well uh,, Mr Piiper, our raport. härra Piiper töötab praegu välja muudatusettepanekuid, neid ta räägib jällegi, nendest räägib jällegi varuraportööridega, nii palju kui ma tean. ja nagu juba ütlesin, ilma mikrofonita paraku siiski, aga see oli tähtis märkus, kõikide energiaressursside energia äh, kõrval on energiatõhusus ning meie tarbimise tõhusus Äh, meie kõige tähtsam prioriteet. härra Piiper, kallis kolleeg, teil on sõna. aitäh, esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, alustada paari hea uudisega. Äh, me oleme suutnud välja töötada juba kakskümmend kompromissi ja kaksteist on veel enam-vähem valmis, nii et tahaksin kõiki tänada, kes eh, on eh, aidanud neid saavutada, kuigi jah, mõnikord meil on erinevaid arvamusi, aga mõnes punktis suutsime siiski ühiseid seisukohti leida Te kõnelesite kolme, üle rohkem kui kolmesajast muudatusettepanekust raportile, mis on natukene vähem kui neli lehekülge ja selle kohta on siis nüüd peaaegu nelisada muudatusettepanekut. ja osaliselt on need muudatusettepanekud esitatud siis äh, mõningate väga aktiivsete fraktsioonide poolt äh, ühe fraktsiooni muudatusettepanekud võtsid enda alla minu meelest kuskil nelikümmend lehekülge. niisiis, eh, jumal tänatud, ma ei taha siin hakata kedagi eh, kritiseerima, aga, aga selline eh, Eh, kui me läheneme niimoodi juba rakendusaruannetele, siis eh, läheb meil vaja tohutult palju variraportööride ko kohtumisi, et eh, kokkuleppele saada ja need kõik läbi vaadata. aga nüüd asja sisuline külg. ka siin on mul üks hea uudis, nagu asi praegu välja näeb, et me saavutame selle kahekümne protsendise energiatõhususe märg, eesmärgi ja komisjon Äh, edastas meile küll infot, äh, mis päris selles suunas ei läinud, aga äh, nüüd, kus liikmesriigid on oma aruandlust täiendanud, siis on selge, et me suudame need kahekümne protsendi eesmärgid saavutada, mis meil energiatõhususe, CO2 heitmete vähendamise ja taastuvenergia vallas on, nii et, et niimoodi Euroopa täidab oma kliimakaitse ja energiatõhususe eesmärki. ja nüüd jõuan siis ka esimeste Äh, kitsaskohtadeni või puudusteni, mis muudatusettepanekuid puudutavad. Äh, mõned äh, soovivad energia säästmise direktiivi või, või kas me soovime hoopis energiatõhususe direktiivi, et, et millele me keskendume nõuded senistes direktiivides on vägagi selged, aga paljud kolleegid ei saa päris hästi Äh, aru äh, sellest, äh, kas me räägime sellest energiatõhususe direktiivist või energia säästmise direktiivist ja paljudel fraktsioonidel on siin faktide paikasaamisega asja segadus ja see võib seletada paljude muudatusettepanekute põhjust aga äh, tahaksin mina rohkem rääkida siis energiatõhususest, siin oleks vaja ambitsioonikaid eesmärke ja äh, Äh, artikkel seitse, äh, selline säästukohustus, mis seal on kehtestatud, see on oluline. Äh, paljud kolleegid täiesti põhjendatult kritiseerisid seda ja ütlesid, et liikmesriigid seda ei täida ja selliste asjadega tuleb tegeleda, meil on vaja väga selgesti defineerida, millised on artikkel seitsme võimalused, aga need alternatiivsed säästumeetmed Äh, äh, mis, mida võib siis säästukohustuse asemel kasutada, neid peaks täpsemalt selgitama ning tahaksin rõhutada, et kui energiasektorisse investeeritakse, äh, siis need säästud võib-olla tulevad alles kümne aasta pärast ja siis mulle tundub, et siin on tõesti tegemist tõsise säästuga, millega peaks tulevikus arvestama niisiis äh, artikkel seitse, kuidas on lugu nende äh, lünkadega, see säästukohustus. selles vallas on meil eriarvamused ja eriarvamused on meil ka kolmandas äh, punktis. palju aega mul veel on, härra esimees, kaks minutit? üldse ei ole enam aega. hästi, <laughs> mul on veel seitse punkti meil on äh, ka siis äh, selle vahe, vastastikuse mõjuga probleeme. me räägime siin energiatõhususest, ökodisainist, energiaseadmete märgistamisest, hoonete direktiivist ja kõigel sellel on oma mõju ka tööstusettevõtetele äh, sellepärast, et nemad peavad ju ka CO2 heitmeid vähendama. niisiis Äh, nii et, et energiatõhususe direktiivil on äh, äh, mõju ka heitmetega kauplemise süsteemile. ja nüüd aruandekohustus, komisjon on oma ettepanekus öelnud, et neid on pigemale neli tuhat, neid erinevaid aruandekohustusi on niivõrd palju, minu arvates kuskil kakssada Ehm, ja selline aruandekohustus viib eh, selleni, et eh, me ei suuda liikmesriikide tasandil aruandlust korralikult ko eh, koordineerida ja minu viimane soovitus olekski see, et meil oleks vaja rohkem sidusust energiaturgu reguleerivates õigusaktides, samuti energiatõhususe direktiivis. meil on vaja Äh, täpseid äh, kontseptsioone liikmesriikide tarbijate jaoks ja niimoodi saavutame ka oma keskkonnaeesmärgid ja vähendame ka kulusid ja loodan, et meil järgneb huvitav arutelu, aitäh! aitäh, kallis kolleeg Miroslav Pohe, meie variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, et hääldasite nii kenasti mu nime ja suur tänu, et mulle sõna andsite härra esimees, äh, austatud raportöör, kallid äh, kaasvariraportöörid äh, ja aitäh kõigile neile, kes on esitanud provotseerivaid muudatusettepanekuid, see raport on suurepärane võimalus tugeva parlamendi positsiooni kujundamiseks, et parandada seda energiatõhususe direktiivi, mis nüüd jõus on. me peaksime uusi, uut õigusloomet silmas pidades äh, toonitama, miks meie arvates eesmärke ei saavutata, me peaksime tegema ka ettepanekuid selle kohta, kuidas õigusraamistikku parandada ning paremini rakendada. seda silmas pidades ma arvan, et me peaksime jääma faktiliseks, realistlikuks ning saavutama ka sellised kompromissid tähtsamates küsimustes. meil on vaja tugevat raportit, mis on selgeks sõnumiks komisjonile ja ning sellest sõnumist peab selgelt väljast ole, välja tulema meie ootused uuele direktiivi ettepanekule. praegusel hetkel on nende tulemusteni jõudmine meile pisut raske. mulle tundub, et selle raporti äh, tähelepanu kesk, kese on suunatud teemale, mis te tegelikult ei ole põhjustanud otseselt energiatõhususe direktiivi äh, saavutuste puudujäägid mina tahan aga, et meil oleks tugev sõnum, et kõik lüngad, mis praeguse olukorra tekitasid, ka kaoksid ning et paindlikkust ei kasutata ära selleks, et eesmärkidest kõrvale hiilida ma ei usu, et turust lähtuva lähenemine oleks imerohi, mis aitaks meie puudulikute saavutõuste probleemi energiatõhususe eesmärkidega seoses leevendada. ma arvan, et meil on vaja stabiilsust investorite jaoks, samal ajal aga peame kandma hoolt selle eest, et meil oleksid hästi kujundatud toetussüsteemid ning energiatarbijad saaksid kasutada optimaalseid tehnilisi lahendusi. peame vastastikust mõju erinevate energiapoliitika instrumentide vahel äh, optimeerima. energiatõhusus ei ole taastuvkütuste kasutamise osakaalu suurendamisega vastuolus ega ka süsinikuheitme vahend, vähendamisega vastuolus. ja lõiget viisteist ja kuusteist seal on räägitud kahe tuhande kahekümne aasta järgsest raamistikust. ma usun, et Euroopa Parlament peaks olema ambitsioonikam ning peaks nõudma suuremaid energiatõhususe eesmärke. praegusel hetkel ei ole me, me variraportööridega isegi kokkuleppele lähedale jõudmas. ma loodan aga, et meil on võimalus veel arvamusi vahetada ning uurida, kas on võimalik saavutada enamusele vastuvõetav kompromiss lõpetuseks toonitaksin, et energiatõhusust ei tohiks pidada ebavajalikuks koormaks, vaid otse vastupidi, võimaluseks Euroopa tööstusele äh, ning tarbijatele. aitäh! aitäh! kolleeg Aen Duncan ei ole täna kohal Euroopa konservatiivide reformistide seast, kas keegi äh, sellest fraktsioonist soovib teda asendada, paistab, et ei. sellisel juhul ALDE härra Peterson, meie variraportöör, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri senise suurepärase töö eest, tahaksin tänada ka kõiki teisi variraportööre, tegemist on tõesti suurepärase võimalusega meie kõigi jaoks anda omalt poolt märku sellest, kuhu meie tahaksime tulevikus liikuda energiatõhususe küsimuses. mina olen rahul raporti kriitilise lähenemisega äh, liikmesriikide rakendamisega seoses siin märgiti, märgiti, märgiti artiklit seitse, me peame rõhutama seda oma raportis, peame toonitama, et meie soovime et energiatõhususe eesmärke rakendatakse edukalt. ma arvan, et me oleme õigusega kriitilised, peaksime kriitiliseks jääma ka tulevikus ning loodetavasti suudame sellise lähenemise äh, kasuks otsustada kogu raporti ulatuses. ja äh, energiatõhususe esimene põhimõte on äh, väga oluline, see aitab äh, meil kokku hoida energiat ning äh, vähendada meie sõltuvust Venemaast, Lähis-Idast. nii et energiatõhususe esimese põhimõtte toonitamine peaks olema meie huvides. samuti peaksime rõhutama, et majanduslik konkurentsivõime ning majanduskasv kui sellised ei ole, ei pruugi olla vastuolus energiatõhususe meetmetega. selle, sellele täiendava tähelepanu juhtimine oleks samuti soovitav. töö käib ja me oleme nii mõndagi saavutanud nii mõneski küsimuses, aga on veel jäänud mõni raske küsimus, paindlikkus näiteks paindlikkuse meetmeid rakendatakse liikmesriigiti erinevalt, aga meie arvamused eesmärkide osas on selgelt lahknevad. meie omalt poolt ei, eh, oleme iseenesest COP kakskümmend eh, üks ning eesmärkide ning energiatõhususe eesmärkide äh, edendajad ning oma edasises töös peame ka kandma hoolt selle eest, et ka raport oleks järjepidev paindlikkuse küsimuses, et me lepiksime ka kokku selle, millisest paindlikkusest me räägime äh, meetmetest, mitte eesmärkidest, kui te minult küsiksite aga meil on veel terve rida koosolekuid ees, järgmisel nädalal ootan neid pikisilmi ning loodetavasti lõpptulemus on ambitsioonikas ning kasulik ning annab aimu sellest, millise tee me tulevikuks valime, aitäh! aitäh, kolleeg Peterson! roheliste nimel tehtud kommentaaride eest olete ja, ja roheliste nimel variraportöörina kolleeg Jaavul. suur tänu! härra esimees, suur tänu äh, raportöörile, variraportööridele hea koostöö eest viimastel nädalatel, läbirääkimised on olnud üsna keerulised nagu härra Piiper juba ise ütles, äh, arvamused lahknevad äh, fraktsiooniti. aga ma usun, et kompromissidele jõudmine on võimalik kõige tähtsamate küsimuste valdkonnas, nii et me saaksime saata tugeva sõnumi komisjonile, mis on kõikide fraktsioonide ühiseks eesmärgiks aga ma tooksin nüüd välja mõned olulised elemendid sellest raportist, kõigepealt rakendus, härra Piiper mainis siin, et ähm, me võime jõuda kahekümne protsendi eesmärgini, aga see võimalus jääb jõusse ainult siis, kui äh, olemasolevaid õigusakti täielikult rakendatakse. aga seda ei tehta ja kui seda ei tehta, siis me jääme sellest eesmärgist äh, kõvasti maha. see on kõige olulisem sõnum, täisrakendus äh, on hädavajalik. teiseks, meil on vaja Euroopa Liidu energiatõhususe eesmärke pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja see peab olema kooskõlas Pariisi kokkuleppega ning Euroopa Parlamendi seisukohtadega energiatõhususe eesmärkide kohta, mis on suured, nii seda oleme kordanud juba kolmes varasemas resolutsiooni ettepanekus. samuti on meil vaja siduvaid Äh, riiklikke eesmärke, sellepärast et ilma riiklike eesmärkideta pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ei ole meil erilist arengut oodata. samuti on oluline parandada energiatõhususe direktiivi raamistikku selleks, et tagada äh, stabiilsus ning äh, prognoositavus investorite jaoks, lüngad tuleb täita, artikkel seitse punkt üks, peaksime kutsuma üles komisjoni koostama Äh, üksikasjalikumad sätted ning suunised äh, siduvad ning äh, standarditud aruandlusvormid selleks, et andmed oleksid võrreldavad siin on mitmeid olulisi teemasid, energiatõhususega seoses on ka väikesed projektid olulise, olulised, kuid äh, neid on väga raske hallata komisjoni poolt praegusel hetkel. väikesed äh, projektid peaksid äh, koonduma suurematesse portfellidesse, energiatõhusust tuleks pidada infrastruktuuri prioriteediks. me peaksime kasutama õigeid hinnamääri, määru ning meil on vaja õigeid rahast-, toetusvahendeid selleks, et energiatõhususe investeeringuid stimuleerida. ja lõpetuseks üks olulisemaid meetmeid energiavaesuse vastases võitluses on samuti energiatõhusus. meil on vaja koostööd selles vallas kohalike ja piirkondlike ametivõimudega, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! kuue variraportöör härra Žabier Benituse lugu. suur tänu, härra esimees, nagu me varasematel kohtumistel juba ka öelnud oleme energiatõhususe kohta, siis meie arvates on tegemist ühe peamise punktiga selleks, et tagada energiavarustatus Euroopa Liidus. ja eesmärgid peavad meie arvates olema kindlasti siduvad ja seega on meie arvates kahetsusväärne, et nii raporti esialgses versioonis kui ka kompromissettepanekutes jäetakse meie arvates liiga palju paindlikkust siin liikmesriikidele ja see ei võimalda meile eesmärke saavutada. eesmärgid artiklis seitse peavad olema siduvad lisaks minu arvates viide Pariisi kliimakokkuleppele peab siit selgemalt välja tulema ning olema raporti esimestes punktides sees. nii et jah, siin seda küll mainitakse, aga seda meie arvates ei rõhutata piisavalt. siin tuleb kindlasti nõu, rääkida sellest ka keskkonnakomisjoniga. lisaks ei tohiks meie arvates unustada seda, et, et meie äh, keskseks eesmärgiks on ju kliimamuutuse vastane võitlus, nüüd aga mõnedest positiivsetest punktidest. esialgses raportis on sees nii mõnedki meetmed nii tarbijakaitse jaoks kui ka tarbija, tarbimise vähendamiseks, selleks, et vähendada energiaalast vaestust, vaesust on meie arvates positiivsed, kuid siin ei minda piisavalt kaugemale ja seega oleme teinud siinkohal ka oma muudatusettepaneku raportis räägitakse kulutõhususest äh, selleks, et saavutada energiatõhusus. kuna tegemist on väga oluliste küsimustega, siis tuleb siin tegelikult lähtuda sotsiaalsetest aspektidest ning keskkonna aspektidest. ja seega me tegime ka oma muudatusettepanekud, kuid nendega siin ei nõustutud, me tahtsime siia sisse võtta äh, eelarve puudujäägi arvestamisse sisse ka või tähendab, mitte arvestada eelarve puudujäägina investeeringuid energiatõhususe parandamiseks äh, tarbijatele, sest et tegemist on ju investeeringuga tulevikku, tänan. E. aitäh, kolleeg FTD ja variraportöör kolleeg Darja Tamburano. suur tänu kallis kolleeg, kallis raportöör, aitäh teile selle, nende pingutuste eest. sellise raporti puhul nagu sellised energiatõhususe raportid tekivad konfliktid. see on möödapääsmatu eesmärkide küsimus eesmärgid on utoopilised, mõnikord äh, neid tundub, neid on raske saavutada, aga nende suunas võib liikuda äh, järk-järgult ning äh, need peaksid olema meile stiimuliks, stiimuliks, mis peaksid progressi toetama eesmärgid on väljakutsed, mis ei lase meil oma loorberitele puhkama jääda. ma saan aru, et raportööri ülesanne on raske siin on äh, lausa vaja kaastunnet, empaatiavõimet äh, selleks, et me peaksime edasi liikuma ühiselt äh, pidades silmas, et seisukohad on nii erinevad, õigussüsteemid on erinevad. Äh, meie õigusloojatena saame ainult positiivseid arenguid kas soodustada või, või aeglustada. ja äh, kõik on, kõik sõltub ainult äh, tähe, tasakaalust. ja loomulikult äh, investeeringud energiatõhususse, reaalmajandusesse peaksid millalgi vilja kandma me peaksime lähtuma termodünaamika kolmandast teadusest, mis peaks olema juhtmõtteks meile meie aruteludes ning aitama meil meie geopoliitilisi eesmärke saavutada. meil on praegu kliimasõda ja energia on igasuguses konfliktisüsteemis äh, tänases maailmas oluline, loodetavasti meie ühine äh, töö aitab meil ühiselt edasi jõuda, mitte kõrisid läbi lõigata üksteisele. Uh, ENF-i küsimuses nüüd variraportöör proua Kappel aitäh, esimees, tahaksin raportööri äh, minu arvates selle väga hea raporti eest tänada ning ma olen kindel, et äh, need kaksteist välja pakut-, veel äh, lõpetamata kompromissi viivad ka hea lahenduseni, meil on variraportööride kohtumine ees ja ma arvan, et järgmisel nädalal ja eelseisvatel nädalatel me leiame hea lahenduse tahaksin suhtida tähelepanu viiele punktile, mis minu arvates on eriti olulised eh, ja mis nii raportis eh, kui ka muudatusettepanekutes põhjalikku käsitlemist on leidnud. kõigepealt paindlikkus eh, kakskümmend seitse liikmesriiki kahekümne kahest nende vastu on algatatud rikkumismenetlus seoses energiatõhususe direktiivi ellurakendamisega Äh, ma ei tea, miks liikmesriigid on asjadega viivitanud, miks nad on asju tegemata jätnud. Äh, see valdkond on ju ometigi oluline, sellepärast et kodanikud ja äh, ettevõtted soovivad seda asja ning see on vajalik. ja mis puudutab turule juurdepääsu, siis mulle näib, et stabiilsus on selles valdkonnas investoritele vaja ja just äh, nende erinevate liikmesriikide nõuete võttu, mis meil energiatõhususe osas on, on selline, äh, on paindlikkus vajalik ja need alternatiivsed säästumeetmed peaksid endiselt lubatud olema ja sellele viidatakse artiklis üheksakümmend seitse eriti ähm, minu arvates on äh, avaliku sektori nõudlus kõige parem liikuma panev jõud siin. nüüd siis aruandekohustus, kohustus, seda on juba kritiseeritud et ähm, ligemale sada kolmkümmend erinevat aruandluskohustust on Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikides veelgi rohkem, nii et, et piiriüleselt tegutsevad ettevõtted peavad edendama ligemale tuhat erinevat aruannet ja parema õigusloomega ei lähe see kohe kuidagi kokku. kolmandaks, tõhusus, raportöör rääkis sellest, et see tõhisus ei tähenda tingimata säästu Ehm, ja see erinevus on äh, raportis ja mõningates muudatusettepanekutes väga hästi välja toodud ja see tuleb säilitada. ja samuti tuleb äh, vastuolusid vältida, et energiatõhusus edendaks äh, taastuvenergiaallikate kasutamist. aga kõik reeglid peavad kehtima ka ainult taastu-, ka taastuvenergiaallikatele. Ehm, nüüd Äh, probleem on selles, et andmed, mida liikmesriigiti esitatakse, ei ole võrreldavad, erinevaid meetodeid ja standardeid kasutatakse liikmesriikides. Äh, nii et, et äh, andmete hindamine ja andmete kodumine tõesti peaks olema parem, paranev selleks, et andmed oleksid võrreldavaks ja selleks on meil terve rida lähenemis, lähenemisviise, näiteks alt üles lähenemine äh, Ehm, mida on võimalik väga hästi rakendada ja selline hübriidlähendamine, mida minu eh, kodumaal Austrias on kasutatud ja minu arvates võiks see olla heaks kom-, Äh, kompromissiks ja teiseks äh, vastastikused mõjud, näiteks äh, energiatõhusus mõjutab heitmedega kauplemist, jäätmemajandust, väga oluline on ka sellele seosele raportis tähelepanu juhtida ja millised elemendid milliseste probleemideni viivad, kui me ei investeeri energiatõhususele ja see Äh, ma arvan, et äh, see pädevuste asi, millele raportöör viitas, sellele tuleks ka tähelepanu pöörata, aitäh. suur tänu, härra esimees hoolimata sellest, et siin on esitatud rohkem kui kolmsada muudatusettepanekut, on leidnud siiski siin komisjonis härra Piiperi raport suure konsus, konsensuse. kompromissmuudatusettepanekud on minul ka läbi vaadatud ja tundub, et muudatusettepanekutega on seal enamasti arvestatud. me peaksime nüüd pöörama suuremat tähelepanu tarbijatele, eriti just nimelt kuludele ja rääkima ka teadlikkuse tõstmisest ja just nimelt energia äh, tõhususe osas. muudatusettepanek sada kuuskümmend neli on see, kus ma räägin äh, riiklikust energiapoliitikast ning sellega kaasnevatest kuludest ning sellest, kuidas tegelikult see lõppkokkuvõttes äh, teeb tasane selle säästu, mille on teinud tarbijad läbi erinevate energiatõhusust soovi-, soodustavate meetmete. siin räägitakse ka ettevõtetest, kes peaksid kohe hakkama kasutama energiatõhusust soodustavaid meetmeid ja edasi järgmises lõikes räägitakse sellest, kuidas energiatõhusus justkui energiatõhususe tõstmine justkui kahjustab taastuvenergiaid. sada seitsekümmend kaheksa kuni sada seitsekümmend üheksa, siin on siin see selgelt äh, välja öeldud, aitäh uh,. Thank you very much, kolleeg uh,. Mister... aitäh. härra Sanonato, palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu raportöörile, härra Markus Piiperile hea töö eest. paar kommentaari ka minu poolt. energiatõhusus kütuse, puhtam kütus puhtus, kõige puhtam kütus peaks olema ka eesmärkides kajastatud, meil on vaja selleks oma infrastruktuuri eesmärke. seda on parlament tegelikult ka öelnud viieteistkümnendal novembril eelmisel aastal, esitati riiklik tõhususe eesmärk nelikümmend protsenti. see peab riiklikuks eesmärgiks muutuma. muidu ei juhtu midagi teiseks, riiklike ning Euroopa Liidu turu integreerimine. komisjon räägib energiatõhususe turu piirkondlikustamisest ning liikmesriikide lähenemisest kaugenemisest järk-järgult. see hõlmaks võimekusmehhanism, võimsusmehhanismi Äh, taastuvkütuste sissetoomist, äh, mis on vastuolulised küsimused, aga nendest vastuoludest tuleb üle saada. riiklikud garantiid, äh, kui me tahame, et turg tugineks paindlikkusele ning piirkondlikele ja piiriülestele klastritele ning keskkonnasõbralikule tõhusale põlemismudelile, siis selle eest tuleb maksta ja me võime direktiivi energiatõhususe eesmärke, märkide saavutamist kiirendada. me peame kasutama neid vahendeid, mis on meie käsutuses EFSist, strateegiliste investeeringute vahendusi selleks, et senised puudujäägid kõrvaldada ning äh, ületada lõhe ida- ja lääneriikide energiainvesteeringute vahel. proua Kompula, Nati, ma teen lühidalt, mitmed küsimused on äh, lah-, tekitavad lahkhelisid, äh, aga äh, palju on juba saavutatud, mõelge aga, kui palju me võiksime veel saavutada kui me saaksime anda suuna riikidele ja komisjonile Äh, edasise tee osas, kõik teavad, mis on meie eesmärgid, me peame lihtsalt üksikasjalikult täpsustama, kuidas neid eesmärke saavutame, Soomes oleme viisteist, Soomes on meil viisteist aastat olnud äh, vabatahtlik projekt, äh, ettevõtted võivad ise võtta endale kohustuseks energiatõhususe parandamise meetmed ning see programm on olnud väga edukas paljudes ettevõtetes juba mõeldakse sellele, nad teavad, mida see maksab, mida see endaga kaasa toob ning kokkuhoid ähm, vähendab kulusid. see peaks olema ju positiivne eesmärk. mis puudutab hoonestusturgu, siis mina olin äh, energiavaesuse ning äh, leibkondade kulude äh, raportöör, mäletate, hääletasime eelmisel nädalal ja meie kodud on tõesti halvas seisus äh, Euroopas üle. üle kümne protsendi äh, katustest äh, lasevad läbi. seinad on õhukesed. vaesed inimesed elavad nendes hoonetes. ma ei tahaks, et energiatõhususest saaksid kasu ainult rikkad. kui me räägime hoonestusest, siis tuleks võtta uuenduslikke meetmeid selle valla para-, olukorra parandamiseks. üksteist aastat olin Soome parlamendis, tegelesin selle teemaga kui toetada äh, renoveerimise toetusskeemisüsteeme, siis ikkagi vaesed ei, äh, ei saa endale seda rahaliselt lubada. kuidas seda siis soodustada? siin on mitmeid häid ettepanekuid olnud äh, selle kohta, ah, need, kes maja väl-, et, et, et need, kes maju välja üürivad, need saaksid tagada seda, et energiatõhususest ei saa kasu mitte ainult rikkad. EFSI mainiti siin, Kadanen käis Pariisis äh, ja sealgi räägiti energiatõhususest. meie oleme tööstuskomisjonis ja inimesed ootavad ka meilt panust Energialiidu vallas. ma tahaksin, et meie näitaksime siin eeskuju kannaksime hoolt selle eest, et paindlikkus ei aitaks meie eesmärke liigselt äh, lahjendada ning äh, ei äh, võtaks ära võimalikku kasuvõimalust tavainimestelt. Adam Kierg, palun järgmisena. suur tänu, teen äärmiselt lühidalt ei ole palju liike, kes äh, kahekümneprotsendilist energiatõhususe suurendamise eesmärki täidaksid. seda sellepärast, et äh, varem tehti viga, tehti viga, kui me võtsime omaks seisukoha, et energiatõhusust mõõdetakse füüsilise meetodiga abil kus inimesed kasutavad oma vahem, mingeid vahendeid, kui me aga tahame tööstuse arengut mõõta, on vaja teisi näitajaid. minu ettepanek komisjonile oleks, et komisjon mõtleks välja mõne uue energiatõhususe mõõtmise mooduse kõikidele riikidele. kui me vaatame, kuidas mõõdetakse energiatõhusust vabrikutes tööstusettevõtetes, siis lähtutakse hoopis teistsugustest põhimõtetest. arvan, et ma olen härra Piiperiga nõus. see on piiratud lähenemine, natuke kunstlik lähenemine sõltuvalt sellest, kuidas mõõta, võib üks energiasüsteem tunduda äärmiselt tõhus, ilma seda tegelikult olemata komisjon peaks välja mõtlema mingisuguse muu mõõtmise tehnika, vastasel korral on äh, olukord äärmiselt piinlikkust tekitav. Poolas näiteks äh, on äh, meie näitaja seitseteist protsenti. ja kui me nüüd midagi ka erakordset ette ei võta, siis kahtekümmet protsenti on raske saavutada. ükski meie komisjoni liikmetest ei paista sõna soovivat proua Mary Donnelly, eh, energia peadirektoraadi direktor räägib siis eh, Euroopa Komisjoni nimel. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu Euroopa Parlamendi liikmetele konstruktiivsete kommentaaride eest ning töö eest, eh, millal nad on investeerinud sellesse raportisse. nagu te isegi ütlesite, väga ajakohane dokument, mis aitab kaasa ettevalmistustöödele, mis mida Euroopa Komisjon teeb selleks, et äh, teha uus äh, ülevaadatud õigusloomeline ettepanek selle aasta lõpus. Euroopa Parlamendi liikmete kommentaaridest on meile kasu. mõningad äh, teemad väärivad esiletõstmist. jääme optimistlikuks kahekümne protsendi eesmärgi saavutamise osas, nii nagu raportöör ütles mitte ainult sellepärast, et nii tööstus kui tarbijad ja kodanikud äh, ei soovi seda, vaid äh, ka sellepärast, et me usume, et järk-järguliselt äh, rakenduse määr liikmesriikides siiski paraneb. tõsi, algus oli aeglane ning me peame kindlasti silma peal hoidma arengul liikmesriikidega koostöös ning kandma hoolt selle eest, et edasine töö toimub kiiremini ning saavutaksime eesmärgid. mis puudutab artiklit seitse, siis see on direktiivi võtme artikkel umbes, umbes viiskümmend protsenti kokkuhoiust tuleb sealt, see artikkel on seotud teiste õigussätetega, nagu näiteks hoonete direktiivi energia äh, osa ning äh, kõik ning kuna mõlemad esitakse paketina aasta lõpupoole, siis kanname hoolt selle eest, et artikkel seitse sätete koostamisel teeme hoonestuse direktiivi meeskonnaga koostööd selleks, et tagada mitte kokkuhoid, vaid võtta arvesse ka uuendus äh,, uuendustöö tegevuse ning tehnoloogia arengut mis puudutab tööstust, siis meie areng näitab seda, et tööstus ise võtab arvesse energiatõhususe äh, argu, kasulikkuse argumente ning suhtub positiivselt energiatõhususe eesmärkidesse ning äh, õigusakti auditi sättest on selles protsessis kasu ning äh, mitmed ettevõtted on andnud sellele oma positiivse hinnangu. hoonestuse küsimus energiatõhususe direktiivis Need on teemad, mille puhul ei ole kergeid lahendusi, kõikide liikmesriikide olukorrad on äärmiselt erinevad ja seetõttu lahendusettepanekud peavad olema samuti liikmesriigiti erinevad, aga selles kontekstis võime öelda, et me oleme saanud juba liikmesriikidelt huvitavaid ettepanekuid, katsetatakse uusi mõtteid selle kohta, kuidas dilemmadest üle saada ning kiirendada olemasolevate hoonete renoveerimise tempot, see on üks suurimaid väljakutseid Euroopas praegusel hetkel. selles kontekstis on meil väga hea meel, et äh, siin on ka viidatud äh, sellesse, et äh, aruandlus aruandlusnõuete määr on vähendatud, me oleme rahul saavutatud edusammudega ja kui meil, kui teil on vaja meilt veel täiendavat toetust või abi, siis oleme valmis loomulikult seda osutama. suur tänu! suur tänu! proua Donneli nende kommentaaride eest, läheme nüüd tagasi ja anname sõna jällegi meie raportöörile, kolleeg Piiper, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees. tahaksin tänada ka äh, neid, kes kommentaare esitasid äh, meie komisjoni saadikud on äh, selle direktiivi ja rakendusaruandega palju tegelenud ja ma arvan, et eh, sellest rakendusaktist on väga palju abi ka Euroopa Parlamendile, kui me eh, järgmine kord sarnase õigusaktiga silmitsi oleme, siis teame, mis meie ees seisab. Eh, paljud kolleegid rääkisid energiavaesusest kui me tahame selle vastu võidelda ja tahaksin oma Äh, raportis ka selle, sellesse panuse anda, selles me peame võitlema äh, põhjustega. Äh, põhjuseks on riigilõivud, erilõivud, mis mõjutavad elektri hinda ja sotsiaaldemokraadid on esitanud statistilised andmed, et, et keskmiselt Euroopas vastutab riik umbes kolmekümne protsendi energiahindade eest ja Saksamaal veelgi rohkem. nii et, et kui me äh, süü, ütleme, et majapidamised ei saa endale enam energiat lugeda, siis me peame kõigepealt ennast vaatama, mida me poliitilisel tasandil saame muuta, enne kui hakkame näpuga energiaga varustajate peale näitama. niisiis Eh, see, eh, kuidas eh, sotsiaaldemokraadid on seda, sellele teemale lähenenud, on midagi, mida ma oma raportis saan ka kasutada. siis see säästukohustus, et me peame seda kohandama, et me peame ei tohiks uut taastuvenergiaallikatele vett peale tõmmata. kõik me saaksime ju näiteks mõelda elektriautodele see võimaldaks, see suurendaks energia tarbimist ja see energia peaks tulema ju taastuvatest allikatest. niisiis see, see oleks võimalik ainult, ainult sii-, see ei oleks ju võimalik siis, kui me võtame kasutusele keskkonnasõbraliku tehnoloogia, siis me peame ka reegleid muutma ja see on ka põhjus äh, miks äh, meil need Euroopa tasandil vastu võetud energiaseadused ja riiklikul tasandil vastu võetud energiaseadused praegu konkureerivad ja võib-olla komisjon võiks siin natukene ümber mõtled, mõelda. Äh, härra esimees, te rääkisite juba algusest sellest, et energiatõhusus on ideaalne tooreaine allikas ja sellele peaksime me tõesti mõtlema. Äh, see tähendaks ju, et kui me eh, tõesti energiat kokku hoiame, see on ideaalne, eh, see kokkuhoid on ideaalne tooraineallikas. energia kokkuhoid kui tooraineallikas. jah, kallid kolleegid, eh, me peaksime vaatama, kuidas selles sõnastuses sellega ümber käia ja kuidas tõesti õigeid signaale saata, kui me räägime energiatõhususest Äh, ja äh, ma tahaksin öelda, et minupoolne panus saab olema prak-, pragmaatiline, mina tahan eesmärke saavutada, ma tahan neid kiiresti saavutada ja tõhusalt saavutada. ja ma loodan, et kõik kolleegid annavad sellesse oma panuse, aitäh. Thank you very much yeah.. suur tänu teile, lugupeetud raportöör. suur aitäh teile selle väga hea raporti eest, peaaegu kõik variraportöörid ka nõustusid sellega. nüüd räägin ajakavast, ITRES läheb see hääletusele kahekümne neljandal mail. ja täiskogule läheb see juulis käesoleval aastal. suur aitäh teile! kõigile, kes osalesite aruteludes ja lähme nüüd edasi üheksanda päevakorrapunkti juurde. taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne. ja raportööriks on kolleeg Paloma Lopez Bermejo kuuest. kolmsada nelikümmend viis muudatusettepanekut tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks kukkus alles paar päeva tagasi ja hetkel oodatakse muudatusettepanekute tõlkeid. nüüd äh, siin ei räägita mitte ainult äh, sellest, kuidas taastuvenergia alaselt on arenetud edasi Euroopa Liidus, vaid ühtlasi seatakse siin äh, suunised äh, komisjonile taastuvenergia osas Horisont kahe tuhande kolmekümne osas, nii et nüüd me räägime juba Horisont ähm, kaks tuhat kolmekümnest. raportöör praegu töötab kompromissmuudatusettepanekute kallal. ning käimas on arutelud variraportööridega. ehk on juba siis jah, tõepoolest nendega alustatud ja paluksin nüüd, et sõna võtaks proua Lopez Bermejo et teha algust aruteluga, palun. suur aitäh teile, härra esimees, jah, tõepoolest kolmsada nelikümmend viis muudatusettepanekut ja me juba üritame välja tootada kompromissmuudatusettepanekuid ja teeme seda tööd üheskoos. sellest tahaksingi alustada, kõigepealt suur aitäh veel kord kõigile fraktsioonidele, kes on suutnud meile saata muudatusettepanekud nii lühikese aja jooksul. aitäh, et olete olnud valmis meiega koostööd tegema, et see raport valmis saaks võimalikult kiiresti. aega on tõepoolest vähe, aga oluline on see, et see raport heaks kiidetakse enne suve algust. ja me oleme näinud, et põhimõtteliselt on siin laiapõhjaline konsensus põhiküsimustes sellest konsensusest võiks saada ka suur enamuse toetus parlamendis, mis on ju igati soovitav. jah, see raport vaatab minevikku tagasi, aga mitte lihtsalt selleks, et konstateerida fakte, vaid selleks, et selle põhjal liikuda edasi tulevik, ehk millisesse milliseks peaks kujunema Euroopa taastuvenergia poliitika tulevikus? raporti idee seisneb järgmises, mida teha riikidega, kes on jäänud teistest maha? ja nagu ka eelmisel kohtumisel, siis me tahame tuua välja tegelikult need riigid, kes on käitunud väga eeskujulikult vastavalt komisjoni viimastele andmetele. liikmesriigiti kasutatakse erinevaid mudeleid, see on ju ka täiesti normaalne energiapoliitika on ju nii ehk naa liikmesriikide pädevuses, aga on võimalik ju teistelt riikidelt õppida, millised mehhanismid äh, on toiminud kõige paremini ja millised mitte. meie arvates tagada inves-, investoritele äh, püsiv regulatiivne raamistik on kindlasti äh, hea, kuid siiamaani ei ole kõik riigid suutnud seda veel teha. ja kui nüüd on selgem äh, milline on pädevus ning milliseid norme peab kohaldama, kes taastuvenergiate puhul siis ei tohiks tulla tulevikus ähm, tekkida mingisuguseid probleeme taastuvenergia maksustamisega ning taastuvenergia tootmissüsteemid oleksid vastupidavamad, ilma et kuidagi kahjustataks neid investeeringuid, mida sinna tehtud on. on mitmeid riike, kes on näidanud, kui oluline on investeeringute olemasolu selleks, et taastuvenergiate levikut suurendada. mida tuleks teha Euroopa Liidu tasandil? kindlasti tuleb säilitada järelevalve- ja kontrollimehhanismid ning soodustada koostööd liikmesriikidega. meie soovime taastuvenergiaalaste eesmärkide väljatöötamist riiklikul tasandil ja seda kõike tuleb teha koostöös äh, avalike mm, äh, tarbijakaitseorganisatsioonidega Äh, ning vabaühendustega, võimuorganitega ja nii edasi, samuti sotsiaalpartneritega, need on kõik väga olulised tegurid. me räägime siin tööstussektori tööhõive majanduslikest ja keskkonnaalastest väljakutsetest, mis kõik kerkivad esile selles energiaalases üleminekus, mis on ju absoluutselt vajalik, kui me tahame saavutada Pariisi kliimaeesmärgid. meie toetame endiselt siduvate eesmärkide olemasolu nüüd lõpetuseks me vaatame seda väga tähelepanelikult, mis toimub Keskkonnakomisjon eh, muuhulgas transpordisektori küsimuses, kuid me ei tohiks ära unustada, et üleminek taastuvenergiale tähendab, et meil on demokraatlikum energiamudel ning eh, on tsentraliseeritumad eh, energiatootmissüsteemid, mille eesmärgiks on tagada soodsa hinnaga energia äh, nii et äh, elektri- ja soojusturul äh, hallatakse seda kõike ikkagi kollektiivselt ning tsentraliseeritult. täiesti veendunud, et suudame kompromissideni jõuda, suur aitäh teile! Thank you very much, madam raportöör! suur tänu teile, proua raportöör, härra Bentsen Rahvaparteist, kes on ka variraportöör aitäh, härra esimees, aitäh raportööri eest, hea koostöö eest, ehkki me ei ole paljudes poliitilistes küsimustes ühel meelel, aga ma loodan, et raportöör näeb, et äh, laiapõhjaline koostöö ja kompromiss on äh, igati tervitatav ja äh, varem oleme kompromissi saavutanud Energialiidu küsimuses ka ja kompromiss äh, võib olla äh, vajalik selleks, et jõuda kokkuleppele õigel ajal, et mõjutada komisjoni äh, direktiivi ettepanekut, mida oodatakse sügises. Euroopa Rahvapartei omalt poolt on esitanud terve rea muudatusettepanekuid, esitasime need fraktsiooni nimel, keskendume põhilistele küsimustele, mis on juba siin tutvustamist leidnud. me tahaksime kulutõhusust, tahaksime turupõhist lähenemist kui üldpõhimõtteid selles raportis, me peame jääma kaineks ja realistlikuks, kui me räägime taastuvenergia edendamisest. areng on igati tervitatav, loomulikult on vaja äh, kohu, kohandustöid äh, mõningates liikmesriikides ning ka tempo kiirendamist, aga häbimärgistada kedagi me ei sooviks. ja me teeme ettepaneku et tuleks kaasata kõik ajakohased huvirühmad taastuvenergia arengusse, seetõttu sellele lisaks on oluline see, et me peame kinni aluslepingute põhimõtted selle üle, et energiasegu üle otsustavad liikmesriigid ise. loodame, et selle põhimõtte küsimuses toetavad meid ka teised fraktsioonid äh, riigid teavad ise, kuidas tarbijatele pakkuda oma odavamat energiat, see on oluline ka töökohtade loomise seisukohast ning selles kontekstis lõhutaksime, et raportööri keskendumine detsentraliseeritud energiatootmisele kui EU, Euroopa hädade äh, imelahendusele, see ei ole konstruktiivne lähenemine. detsentraliseerimine, tsentraliseeritud eratootmine äh, võib olla mõningates olukordades vajalik, äh, mida tuleb kasutada, aga, aga seda tuleb kasutada siis, kui see on mõtestatud, aga alati ei ole detsentraliseeritud tootmine ja odavamad energiahinnad omavahel lahutamatult seotud, mõnikord võib see kaasa tuua tarbijate jaoks kallima hinna ning äh, seda siis, kui kunstlikult sunnitakse peale detsentraliseeritud privaattootmist. see ei ole lahenduseks energiavaesusele ja ma saan aru, et äh, variraportöör Eh, tähelepanu ka impordi eh, sõltuvusest vähenemisele. Eh, meil on oma muudatusettepanekud nendes küsimustes, mida ma siin mainisin, eriti kulutõhus areng taastuvenergia allikus, allikate puhul ning ka ta-, turupõhine areng, säästev ning odavam energia on ka meie jaoks tähtis, loodame, et raportöör on valmis laiapõhjalise kompromissi nimel tööd tegema, ootan pikisilmi võimalused äh, aidata nende kompromisside sünnile kaasa, aitäh oh,! Thank you very much, kolleeg! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel palun härra Tšava Molnar, variraportöör aitäh, lugupeetud esimees, aitäh selle töö eest, proua raportöör, mida te olete teinud. nagu te seoses Te ütlesite, et vaatamata paljudele muudatusettepanekutele on võimalik erakondade või fraktsioonide vahel siiski leida kompromiss ja seega keskenduksin nendele küsimustele, kus näib, et kompromissi ei tule Äh, ja meie jaoks äh, väga oluline küsimus äh, on need arvud, mis puudutavad taastuvenergiat ja selle kasutamise liikmesriikides. kas kahe tuhande kahekümne need kogemused näitavad, et me oleme viimastel aastatel taastuvenergiaallikate kasutamisel edusamme Eh, teinud eh, ja seda mitte üksnes Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. Eh, ja ma arvan, et tänu sellele on tekkinud ka rohkem töökohti, on majanduskasv Eh, seda tuleb tõdeda, kui aastal kaks tuhat kakskümmend meil on eh, siin eh, eriarvamused Rahvaparteiga, aga me oleme seisukohal, et, et ilma taastuvenergia allikateta me tulevikus soovitud tulemusi ei saavuta. teine, teine oluline küsimus on nende heade ja halbade saavutustega liikmesriikide nimetamine Äh, minu, meie arvates ei ole äh, see äh, sugugi halb. Ähm, me peaksime mainima neid riike, kus tulemused ei olnud head ning ähm, ei ole halb, kui Euroopa Parlament ka kiidab neid liikmesriike, kes võrreldes teistega või võrreldes omaenda lähtepunktiga on saavutanud häid tulemusi. jaa Äh, meie viimane, äh, veel üks küsimus äh, taastuvenergia maksustamine. me oleme selles valdkonnas esitanud muudatusettepaneku, sest me näeme, et on liikmesriike, kus on lõivud ja maksud sisse viidud seoses taastuvenergiaallikatega. tuleb selgelt välja öelda, et me ei ole sellega nõus, et Euroopa Parlament sellega nõus ei ole. ja veel üks küsimus energiatõhusus ning sellega seoses energiavaesus. meil on väga hea meel selle üle, et äh, proua raportöör seda teemat eriti oluliseks peab. Euroopa Liit on äh, heaolu ja jõukuse piirkond, mida kogu maailm kadestab ja seetõttu me ei saa lubada, et Euroopas on rohkem kui kümme miljonit inimest, kes on olukorras, et nad talvel peavad otsustama, et kas nad söövad sooja toitu või eh, on soojas toas. see on lubamatu. Eh, seda probleemi loomulikult ei saa lahendada üleöö, eh, aga ma arvan, et teatud hinnakujundus, teatud kohustuslik, teatud kohustustega võrkudele saame me keskpikas perspektiivis midagi saavutada ja teha nii, et, et energiavaesus Euroopas kaoks Äh, me loodame, et äh, need äh, jõupingutused, mida raportöör teeb, aitavad saavutada üksmeele fraktsioonide vahel, aitäh! suur aitäh teile, kallis kolleeg! proua Van Bossius, palun, ECR-i nimel yes.. Um, <laughs> dank u wel, uh, voorzitter. Uh, best suur tänu teile, härra esimees, proua raportöör, lugupeetud kolleegid, me arutame seda raportit siin komisjonis kolmandat korda ja on olnud meil kõigil võimalik oma arvamust avaldada selle raporti kohta. läbi muudatusettepanekute sooviksime me rõhutada konkreetseid aspekte, me tahaksime, et see oleks tõeline ITRE raport. raportöör räägib siin aga energia küsimuse sotsiaalsest mõõtmest. me eelmisel nädalal tegelikult juba tööhõivekomisjonis hääletasime sarnase teema üle ja siin me peaksime rääkima ikkagi kesksest teemast ning sealhulgas subsidiaarsuspõhimõttest, millest tuleb alati lähtuda. ITRE komisjonis me peaksime sotsiaalküsimused jätma ikkagi sotsiaalkomisjonile. nii et me ei tohiks sellest teha raportit, kuhu kõik erinevad teemad sisse toppida. ma tahaksin välja tuua neli põhilist punkti. minu arvates peaks rääkima siin sellest, et raport, et vabandust, et eesmärgid peavad olema pikaajalised. teiseks maksupoliitika mängib siin ka oma rolli, kuid see on endiselt liikmesriikide pädevus, nii et pole mõtet sellest siin pigemalt rääkida, kuna liikmesriigid ise otsustavad. kolmandaks, mis saab taastuv energiaallikatest toodetud elektrienergiast? küte ning jahutamine peaks see samuti toimima taastuvenergiate kaudu transpordisektoris. Pole mõtet siin mitu korda seda ju korrata, sest et teistes sektorites me oleme varem rääkinud, siin keskendume transpordisektorile edasi, pikaajalised eesmärgid taastuvenergiate osas. just nimelt selles teemas on väga raske veenda kodanikke taastuvenergiate vajalikkuses kõigepealt me peaksime rääkima sellest tekstist konkreetsemalt ning ootan huviga võimalust teha raportööriga koostööd muudatusettepanekute väljatöötamisel. suur aitäh teile märkuste eest ja nüüd edasi ALDE nimel saab sõna variraportöör härra Gerbrandi. suur tänu, härra esimees minu tänusõnad ka raportöörile siiamaani tehtud töö eest ja ootan huviga ka võimalust töötada välja kompromissid järgmiste nädalate jooksul me enamasti suhtume väga kriitiliselt komisjoni ja liikmesriikidesse, aga tegemist on siin siiski väga eduka poliitikavaldkonnaga, sest et me ju liigume jõudsasti kahekümne protsendise eesmärgi suunas taastuvenergiate osas ning samuti Euroopa ülene energiasüsteem ja transport, jah, siin on võib-olla siis selle kümne protsendist eesmärki veidi raskem saavutada, aga ikkagi jäägem optimistlikuks. me oleme õigel teel nii et sellest võikski alustada. edasi, minu järgmine kommentaar, tegemist on ju arenguaruandega. ja siin me räägime nendest liikmesriikidest, mis on edasi arenenud, nii et kummaline on ju siis see, et me ei tohi liikmesriike nimetada nimepidi. nii et me räägime sellest, kui kaugele liikmesriigid jõudnud on, me peaksime tooma välja need riigid, kes on jõudsasti edasi liikunud ja ka need, kes mitte, sealhulgas minu omaenda kodumaa Holland, kes on siin taastuvenergia osas igal juhul pingerea tagaotsas, nii et kindlasti peaksime riike nimetama veel üldisemalt, siin on rohkem kui kolmsada muudatusettepanekut aga üritagem ikkagi konkreetsetele asjadele keskenduda. sellel raportil on poliitiline mõju vaid siis, kui prioriteedid on paigas. nii et ärgem käsitlegem siin liiga paljusid erinevaid teemasid, vaid keskendume ikkagi kõige olulisemale. tooksin paar punkti välja taastuvenergiat, vabandust, tarbijate osas, jah, tuleb tarbijate rollist rääkida, kuid jällegi mitte liiga detailsemalt ja tarbijate rollist energiaturul oleme me ITRE teistes raportites rääkinud ning jäägem siis nende seisukohtade juurde. transpordisektor, millest juba räägiti, viis koma seitse protsenti ei ole hetkel just kuigi lootust andev number, aga ärgem siis nüüd liiga rangelt äh, hukka ka mõiskem biokütuseid, nüüd äh, raporti ettepanekus öeldakse, et tegemist oli läbikukkumisega, see nüüd äh, läheb küll veidi liiga kaugele, töötatakse ju teise põlvkonna biokütuste kallal ja mm, siin on üsna paljulubavad tulemused, nii et me ei tohiks liiga kriitiliselt suhtuda biokütustesse. kindlasti peame jah, siin äh, lähtuma biokütustes, biokütuste puhul samuti säästva arengu eesmärkides, edasi energiaalane vaesus, minu arvates on see seotud pigemini energiatõhususe kui taastuvenergiaga, ehk siis eelmise teemaga, millest täna rääkisime. me oleme varemalt juba näinud, et toetusskeemid energiatarbimise osas jah, vaesemad inimesed küll saavad nendest mingil määral kasu, aga enamasti läheb kõik see mm, raha ikkagi jõukamate inimeste tasku, nii et keskendugem energiatõhususele ning tulevikus, kui me suurendame taastuvenergia osakaalu, siis äh, nii ehk naa hinnad alanevad. ja lõpetuseks, härra esimees ma rõõmustan selle üle, et komisjon oma arenguaruandes teeb üleskutse liikmesriikidele kasutada rohkem koostöömehhanismi. on liiga palju liikmesriike, kes lähenevad teemale liiga riiklikult, nii et piiriülest koostööd tuleb süvendada ja see on absoluutselt vajalik selleks, et meie kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid saavutada ja tulevikku vaadates veel ka need kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid. suur aitäh, kolleeg Benedikt Jabor, variraportöör Rohelistest, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh raportöörile, variraportööridele koostöö eest siiamaani oleme me rääkinud üldisematest teemadest ja mitte konkreetsetest muudatusettepanekutest. ja minagi tahaksin rääkida raportist üldisemalt ja ka rääkida nendest punktidest, mida tõstatasin ka juba meie eelmisel variraportööride kohtumisel. mina usun, et me peaksime kindlasti nimepidi nimetama liikmesriike, kes on jäänud äh, teistest maha. arengu aruande idee seisnebki ju selles, et me saaksime juhtida tähelepanu parimatele tavadele, kuid samas näidata ka seda, kus on vaja muudatusi selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ja see tegelikult on raporti kõige olulisem osa. me peame näitama, mis osas on vaja rohkem pingutada, et eesmärgid oleksid saavutatavad. edasi, riiklikud eesmärgid. kas meil on neid vaja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks või mitte? mina usun, et see on põhimõtteline teema, nii energiatõhususe direktiiv kui ka taastuvenergia määrus näitavad, et siiamaani äh, on edasiminek toimunud just nimelt tänu siseriiklikele eesmärkidele, sest et liikmesriigid ju ise vastutavad nende eesmärkide saavutamise eest. edasi, retroaktiivsed meetmed, investoride taastuvenergia, mina usun, et meil on vaja õigusraamistikku, mis on stabiilne, ettearvatav, sest et vastasel juhul ei ole seda ta-, ei ole seda stabiilset raamistikku ka investeeringuteks taastuvenergiatesse. tarbija definitsioon minu arvates on tarbijad energiasüsteemide keskmes tulevikus just taastuvenergiate osas. seega on oluline, et me mõistaksime tarbijat ühtemoodi. ja et meil oleks selline õiguskeskkond, mis võimaldab tarbijatel aktiivsemalt energiasüsteemides osaleda. ning minu viimane märkus, see käib konkreetsete sektorite kohta, kui me räägime taastuvenergiast, siis ikka mõtleme elektrijaamade peale või suurte tootmisüksuste peale aga tegelikult äh, transport, ähm, küte, energia talletamine ja veel mitmed teemad on samuti äh, tähtsad ning nendega peab ka tegelema. tänan. suur aitäh teile sõnavõtu eest ning kolleeg Darja Tamburano, palun. ja siis järgmisena juba saab sõna raportöör. suur tänu. suur rõõm on Palomaga koostööd teha me näeme asja ühtemoodi, oleme valmis dialoogi pidama, oleme valmis ähm, arutama neid punkte, kus meil on eriarvamusi. me rääkisime juba energiaalasest äh, vaesusest ja nüüd tahaksin tuua välja kolm muud punkti, mis on minu arvates põhimõttelise tähtsusega. kõigepealt, meie jaoks on oluline, et me arutaksime tõsiselt tarbija mõistet või tarbija kui tootja mõistet, sellest räägitakse ikka ja enam, kuigi meil ei ole siin konkreetset definitsiooni välja töötatud. meil ei ole vaja küll Euroopa Liidu õigusaktides või me ei saa ju neid Euroopa Liidu õigusaktides mainida, kui see mõiste on defineerimata me räägime tootjate kaasamist energiasüsteemidesse siis ei ole ju üleüldsegi selge, millest jutt käib. uues direktiivis tuleks, peaks olema eraldi peatükk selle teema kohta ja siin pöördun just komisjoni poole. ma olen roheliste kolleegiga samuti täiesti nõus, et meil on vaja, kindlasti vaja ka siin ähm, professionaalse tarbija definitsiooni Itaalias, Hispaanias ja ma kujutan ette, et ka mujal on sellest saanud äh, tõsine probleem. kuid ei tohiks kasutada nüüd ettekäändena probleeme, mis on tekkinud teatud taastuvenergia projektide puhul selleks, et vähendada toetusi, kui äh, on teatud toetusskeemiga tekkinud probleeme, seal kulutused ei ole küllalt kulutõhusad ja nii edasi, siis tuleb süsteemi reformida, mitte ära kaotada. vastasel juhul me lihtsalt äh, toetame edasi projekte, mis ei ole tõhusad. riiklikud eesmärgid äh, on ju direktiivi aluseks. me tahaksime, et siin oleks äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks nelikümmend viis protsenti taastuvenergiat, see peaks olema siduv eesmärk siseriiklikult ja see ei ole mingisugune lõppeesmärk, vaid lihtsalt äh, vahefiniš selleks, et me jõuaksime tegelikult saja protsendini taastuvenergiates. nii et ärgem jäägem siis äh, praegu siia olevikku kinni, vaid liikugem ikka edasi. härra Sõnu Nato, palun, järgmine kõneleja suur tänu, härra esimees. raportöör rõhutas erinevaid siseriiklikke reegleid ja sellest tulenevalt ka erinevaid tulemusi ning sellel kõigel on ju otsene mõju ka energiahindadele nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks. taastuvenergia projektid ja nende tulemused on nähtavad just energiasektoris. teinekord on asjad arenenud edasi nii kiiresti, et tekib küsimus, kas mingisugust toetusskeemi taastuvenergiate kasutamise soodustamiseks on üleüldsegi tarvis ma olen raportööriga nõus selles osas, et me ei soovi retroaktiivselt toetusskeemide ärakaotamist, kuid ometigi peaksime sellest teemast rääkima tulevikku vaatavalt, kui need toetusskeemid jäävad piirkondlikeks, siis ei saa siin ka midagi energiat turul selles osas reguleerida, ehk siis see kõik jääb selle protektsionismi küüsi. ja lõppkokkuvõttes taastuvenergia tootjad lihtsalt äh, jäävad äh, ühes piirkonnas võib-olla teiste tootjate jalgu. sest et energiatootjad ei konkureeri omavahel võrdsetel alustel. hüdroenergia pakub siin ka meile väga positiivseid väljavaateid, ka selles sektoris on vaja instrumente selleks, et nad saaksid konkureerida teiste taastuvenergiaallikatega. tänan. suur aitäh ja härra Öderling, palun. Uh, suur tänu, härra esimees. mina räägiksin kahest punktist, mis valmistavad mulle muret rootslasena. Rootsis on taastuvenergiate kasutamine väga arenenud, eriti kasutame just biomassi ning siin on see säästva või keskkonnasäästlikkuse eesmärk kuidas me saaksime olla siis nüüd abiks kas sellele kasvavale sektorile või sellele käe ette panna, meil on biomassist, biomassist toodetakse meil nii kütet või selle alusel köetakse, kui ka toodetakse elektrit ja kui me pidevalt kiidame heaks siin uusi õigusakte, siis see areng võib peatuda ning on lõppkokkuvõttes ju kahjulik. edasi nüüd äh, kas eraettevõtted peavad saama oma tootega teha, mida nad iganes tahavad, kui me vaatame paberivabrikuid Lõuna-Rootsis, peamis-, need on kolm peamist ning üks terav ühesõnaga, kui me loome siin õiguslikult selle kaskaade põhimõtte, siis nad ei saa enam oma tootmist jätkata samamoodi nagu praegu. ma tean, et sarnaseid näiteid on ka näiteks Soomest, kus soovitakse luua selline keskkond, kus toodangut on võimalik kasutada võimalikult hästi, ehk siis eh, nii mm, eh, soojusena kui elektrina kui ka näiteks paberitoodanguna või miks ka mitte riiete tootmiseks gaasi, nafta ja kivisüsi osas on meil siin ranged kriteeriumid juba paigas, kuid peaksime võib-olla toetama pigemini biomassi kasutamist. suur aitäh! proua Kumpula-Natri, palun! suur tänu! kommenteeriksin seda, mida eelkõneleja ütles ka Soomes on see äh, kolmekümne kaheksa protsendi eesmärk saavutatud ja üheks põhjuseks on see, et me kasutame biomassi ning äh, need arutelud, mida siin praegu peetakse, toimusid meil aastakümneid tagasi. Äh, ma arvan, et väga oluline on omada jätkusuutlikult biomassi ja kui see on olemas, siis on juba olulised turul tegutsejad, kes suudavad otsustada, kellele seda pakkuda me ootame ka samuti väga innukalt komisjoni ettepanekud, et kuidas jätkusuutlikkuse kriteeriumid paika panna ning kuidas nõuda sidusaid õigusakte Euroopa jaoks energiavarustuskindluse gaasivarustuskindluse, hoonete, küttesüsteemide osas on väga palju äh, häid võimalusi. Ehm, ja vaatasin seda teksti ja tahaksin tänada raportööri. Äh, see tekst on tõesti väga selge, seda on väga lihtne lugeda, väga selge kommenteerida ja eesmärgid on väga selged. Äh, võib-olla ma sõnastaksin midagi natukene teistmoodi ja mul on äh, väga hea meel selle kahekümne kaheksanda punkti üle ja meie tahaksime siin tõesti välja pakkuda oma biokütuste strateegia ja nagu me teame, et eh, dokumendid on valmis, meil on olemas raamistik kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aga mis saab pärast? jah, eh, me räägime väga palju digitaliseerumisest ja nõnda edasi, aga me teame, eh, elektrienergias äh, tuleb taastuvenergiaallikatest ainult kakskümmend kuus protsenti. nii et, et meil on ju ka endiselt mootorid, mis kasutavad naftal põhinevat kütust, nii et, et miks mitte ka neile tähelepanu pöörata nii et, et ma küsin, et kas me loobume või avaldame survet, et Euroopa ikkagi jätkas ka transpordisektori dekarboniseerimist äh, ei see, see viis koma seitse protsenti ei ole piisav, see tuleks siin dokumendis selgelt välja öelda ja mul on ka üks lühikene küsimus. mul on väga hea meel, et väikesemahuline tootmine on hea aga mis on äh, paha äh, suurtootmise juures, kui seal kasutatakse taastuvenergiat ja seda tehakse tõhusalt? mul ei ole selle väiksuse vastu mitte midagi, aga kui sedasama asja saab teha suures mastaabis ja see on tõhus ja see on taastuvenergiapõhine, siis ei tohiks me ju kuidagi selle vastu olla. Äh, siin on ju tegu mastaabisäästuga. aga loomulikult kuskil maapiirkonnas on väiketootmine mõistlikum. aitäh, härra Rüübi. aitäh äh, tuleksin tagasi selle juurde, mida kolleeg Sanato ütles ma leian, et on äärmiselt oluline on järele mõelda selle üle, kuidas me taastuvenergiaallikat eh, eh, tõhusamalt saaksime kasutada. Eh, ja tõepoolest me vajame, peame talletama taastuvenergiat ning seda energia talletamise võimekus on üks võimalus ja võrgu, võrkude teiste, teisega sidumine on samuti üheks lahenduseks Äh, tun-, kui tuul puhub äh, näiteks Põhja-Euroopas, siis idas, läänes, lõunas võib-olla para-, samal ajal mitte. ning äh, see äh, äh, jah, me teame küll, et Euroopas kindlasti tuul puhub ja päike puhub, aga ja ei ole kindlasti mitte selli-, sellist olukorda, kus üldse kuskil Euroopas päikest ei ole või tuult ei ole. aga ei ole ka sellist olukorda, et igal pool tuul puhub ja igal pool päike paistab Äh, nii et, et äh, mulle tundub, et äh, võiks ju need võrgud end üksteisega siduda ja salvestamis- või talle, energia talletamise võimalus oleks samuti oluline, oleks väga tore, kui me sellest kõneleme näiteks hüdroenergia talletamisest, gaasi talletamisest, erinevatest võimalustest vesinikku kasutada. nii et, et peaksime mõtlema ka sellele, kuidas luua see talletamise turg Euroopa taastuvenergia jaoks. eile Äh, käisime me Euroopa Kosmoseagentuuris äh, äh, Hollandis ning mulle jäi seal üks asi silma. et nimelt me liikluses ei suuda CO2 heitmeid vähendada, aga need ummikud, milles me pidime istuma, sellepärast et meil ei ole sujuvat liikluskorraldussüsteemi Äh, ja me ei pea vaatama üksnes, kuidas diiselmootoreid äh, parandada, see tulemus on võib-olla marginaalne, aga me peaksime vaatama, kuidas Euroopas liikluses sellist rohelist lainet tagada. ja võib-olla peaksin äh, infrastruktuuri inv-, in-, investeerima ja selle ka taastuvenergiaallikatega siduma. aitäh! aitäh, härra Rüübi! ja viimasena saab sõna härra Koolitšek, palun, teil on sõna. aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. mul on üks äh, märkus. Ehm, me ei ole ju ainult tööstuskomisjon, me oleme ka komisjon, kes tehniliste küsimustega tegelema ja selles raportis me ei räägi üleüldse tehnilistest asjadest ja tehniliste arengute toetusest Äh, äh, see tõhusus, millest siin räägitakse, on üksteist protsenti ja see on väga vähe, aga meil on olemas ju ka täna juba uusi meetodeid, kuidas energiatõhusust tõsta saab isegi kahekordselt. loomulikult peaks seda teemat käsitlema mõnes teises raportis, aga ma arvan, et oleks hea, kui me tulevikus selliseid arenguid toetaksime Äh, mulle tundub, et äh, erainvektorite, erainvestoritele lootmine ei ole ideaalne, seda on ka juba mainitud äh, aga taastuvenergiaga seotuvad riigilõivud, selle küsimuse jätan ma ju liikmes, jätaksin ma liikmesriikide otsustada, sest maksustamisküsimused on liikmesriikide pädevuses ning ähm, kui näiteks ma ostan endale elektriauto Äh, mis äh, kasutab näiteks taastuvenergiaallikates toodetud elektrit, siis äh, ei ole see ju osaliselt taastuvenergiast tulev elekter vaid, vaid sada protsenti taastuvenergiast tulev. mul ei ole vaja, mul on, ei ole mingit elektrijaama, et oma autot laadida. ja näiteks kui me Äh, kasutame näiteks ähm, päikesepatareisid, äh, maja ehit-, äh, maja energiasüsteem, kui rajaneb nende, siis hetkel läheb see ligemale kümme tuhat eurot maksma. see ei lahenda vaeste probleemi meil ei ole lihtsalt piisavalt ka hüdroelektrijaamu. see on jällegi energia salvestamisega seotud ja, ja patareisid või akusid on meil ka praegu ainult väikeste seadmete jaoks. nii et, et ma arvan, et meil on veel tohutult palju vaja ära teha ja ma arvan, et tulevikus peaksime koostama raporti, kus me just sellele tehnilisele küljele keskendume, aitäh. aitäh ja nüüd saab äh, energeetika peadirektoraadist sõna proua Mary Donnelly veel kord aitäh, esimees ja aitäh komisjoni liikmetele, et te selle väga huvitava teemaga tegelete. nagu ka varem, on see raport väga õigeaegne, sest te teate, et me vaatame praegu läbi eh, taastuvenergiaallikate direktiivi, see peaks, eh, läbivaatamine peaks lõppema aasta lõpuks ja paljud teemad, mida teie oma raportis mainisite, eh, on ka need teemad, millega meie väga tähelepanelikult tegeleme Äh, peatuksin vaid mõningatel märkustel, mis siin täna tehti äh, investorite usaldus äh, on selle sektori jaoks äärmiselt oluline. taastuvenergiaallikad on väga kapitalimahukad ning hetkel need välistingimused, mis on seotud keskkonnaga, neid turutingimustes eriti ei arvestata ja seetõttu toetus Äh, poliitikute poolt äh, on äh, taastuvenergia allikate puhul vajalik, aga see toetus peab tulema stabiilses ja usaldusväärses raamistikus. ja selline toetus peab aitama kaasa mitte üksnes investeeringute puudujäägi kõrvaldamisele, vaid ka taastuvenergia allikate turgudele integreerimisele ja regionaalsele lähenemisele Äh, nii et, et need on asjad, millele ka meie oma äh, direktiivi läbivaatamises tugineme ja tugineme loomulikult ka teie raportile. nüüd äh, loomulikult heitmetega kauplemise alane ettepanek, turu ülesehituse alane ettepanek samuti annavad sellesse kõigesse oma panuse. direktiiv kujutab endast võimalust rõhutada kodanike rolli, tarbija rolli energiasüsteemi keskmes ning äh, need tootjad kui tarbija, tarbijad kui tootjad, äh, nende roll on samuti midagi, millega tuleb tegeleda ning sellega me ka selle direktiivi läbivaatamise käigus tegeleme ja üks väga oluline teema, millele te tähelepanu juhtisite ja milles ma teid tänan, on see, et taastuvenergiaallikad võivad loomulikult mängida väga olulist rolli meie elektrisüsteemis, aga nad peaksid mängima väga olulist rolli ka kütte- ja jahutussüsteemide vastas, kus toimub viiskümmend protsenti energia tarbimisest ja samuti transpordi vallas. on äärmiselt oluline, et kõik need võimalused oleksid tõesti nähtavale kohale asetatud ja neil oleks ka poliitiline toetus. ja tahaksin teid tõesti tänada, et te raportis seda teemat konkreetselt mainisite ja rahastamismehhanism taastuvenergiaallikate jaoks, nagu ma ütlesin, meil on praegu investeeringute puudujääk selles valdkonnas, need energiaallikad on väga kapitalimahukad ja antud hetkel turus ei ole, turul ei ole piisavalt investeerimisstiimuleid ning seetõttu on vaja teatud rahastamismehhanismi, et vähendada selliste investeeringutega seotud riski ja seda, selle kõige üle tuleb väga põhjalikult mõelda. ja loomulikult äh, toetame innovatsiooni ja teadusuuringute vallas tehtavaid äh, äh, uuringuid ja Horisont kaks tuhat kahekümne raames Äh, oleme me võtnud ka just energia talletamise üheks oma peamiseks prioriteeriks, samuti arukad või, võrgud ja nõudlusele reageerimine. nii et, et see on väga tihedalt seotud ka meie eelmise aruteluga energiatõhususe teemal. ma arvan, et on kaks murettekitavat valdkonna ja nendele juhiti täna ka tähelepanu üks on bioenergiaallikate jätkusuutlikkuse kriteeriumid. me usume, et need jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mis praeguses direktiivis on, on väidetavalt maailma parimad, loomulikult on neid võimalik parandada ja me kindlasti tahame seda teha, aga me teeme seda viisil, mis peegeldab seda lähe-, tasakaalustatud lähenemist, mis tekstis juba on ja mm, väga oluline on, et me ressurss äh, väga hästi ära kasutame, näiteks biomassi teine valdkond on sellega seotud osaliselt, see on transport. see valdkond on olnud äärmiselt keeruline ja äh, meil on siin palju väljakutseid ja me oleme seda siin ko kojas väga palju arutanud, näiteks äh, Brüsselil oleme arutanud ka bioenergia kasutamist transpordis, aga väljakutsed jäävad, aga ka võimalused jäävad, et midagi transpordisektoris saaks ära teha, kui võtta kasutusele taastuvenergiaallikad allikad ning see on üks teema, mida samuti käsitleme, kui taastuvenergiaallikate direktiivi läbi vaatame ja samuti meid huvitab ka transpordisektori süsinik, CO2 heitme vähendamine. ja komisjon peaks selle teemalise teatise esitama eh, sellel suvel, aitäh! aitäh teile! ja nüüd annaksin sõna proua Lopez Bermejole, meie raportöörile. suur tänu teile, härra esimees, suur aitäh kõigile kes ähm, võtsid sõna. mina tahaksin siin rääkida ühest punktist, ähm, mille kordamine on minu arvates oluline, biokütuste küsimus. biokütustega tegeleb Keskkonnakomisjon, sest et äh, see on nende pädevuses, nii et äh, siin meie oma raportis käsitlema seda üsna üldsõnaliselt ja loomulikult äh, kõik variraportöörid peavad sellega nõus olema. nüüd me räägime raportist täna kolmandat korda, meil on juba mitu kohtumist toimunud, võtan teatavaks teie seisukohad ja loomulikult oleme me läbi töötanud väga põhjalikult ka kolmsada nelikümmend viis muudatusettepanekut. järgmiseks nädalaks on valmis kompromissmuudatusettepanekud ja loodetavasti kajastuvad nendes suurema, suurem osa, kajastub nendes suurem osa teie muudatusettepanekutest. edasi jätkame oma tööd ja lihvime veel kompromisse, milleni me kindlasti ka jõuame. ja loomulikult soovime suurt enamuse toetust meie raportile. nii et toetun igati teiepoolsele koostööle ja suur aitäh koostöövalmidusele siiamaani. aitäh, raportöör! aitäh selle sõnavõtu eest, aitäh teie suure töö eest. me hääletame ITRE komisjonis kahekümne neljandal mail täiskogul, juunikuu teisel täiskogul. ja tegelikult see ongi kõik täna õhtuks, täna pärastlõunas enamiku jaoks teist, aga mitte koordinaatorite jaoks Ehm, koordinaatoritel läheb vaja veel tundi, aga kõigiga kohtume homme hommikul kell üheksa ja tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et meil on ITRE komisjoni täiendav koosolek ja see koosolek on ühine kultuurikomisjoniga üheksandal mail õhtul kella seitsmest üheksani ja see toimub siis esmaspäeval Strasbourgis. aitäh!